Dobro jutro, drage kolegice i kolege. tere hommikust, head kolleegid. me jätkame väliskomisjoni koosolekuga. Äh, meil on päevakorras tehtud mõningad muudatused ja me alustame seetõttu oma kohtumist täna äh, Montenegro eduaruandest äh, kaks tuhat neliteist, oma tänast arutelu Charles Tannak on raportööriks ECR-ist. ja nagu teada, siis äh, Montenegro on liitumisläbirääkimiste protsessis, edusamme on tehtud ja praegu on tegemist ainukese riigiga kogu regioonis, mis on juba konkreetsed läbirääkimiste peatükid ka avanud selles osas on tegemist kindlasti juhtriigiga ja see tähendab ka, et äh, mõlemale poolele äh, langevad äh, uued vastutused, ühest küljest regionaalne koostöö ja teisest küljest kogu laienemisprotsessi taju kui selline. väljakutseid endiselt jätkub Äh, eriti seetõttu, et äh, poliitiline kliima on polariseeritud ja äh, vaja on ka tõsta haldussuutlikkust ning vähendada kohtusüsteemi ja poliitikute vahelisi suhteid. Mm, samuti on vaja tugevdada meediavabadust ja sõnavabadust. just ajakirjanike positsiooni. meie äh, raportöör on äh, väga kvaliteetse dokumendi kokku pannud, mis võtab arvesse äh, nii häid külgi kui vigu, mis Montenegro poolt täna tehtud on ja nüüd ma annaksingi sõna härra Tannukile. suur tänu, härra esimees ja nagu juba öeldud, siis Montenegro teeb endiselt liitumisprotsessis häid edusamme äh, liigutakse Euroopa Liiduga liitumise teel ja tegemist on ainukese riigiga äh, Lääne-Balkani äh, regioonis, kes on juba konkreetsed läbirääkimiste peatükid avanud äh, koos komisjoniga kolmkümmend viis eh, läbirääkimiste peatükki on AKIS, kaks on juba eh, kinni pandud ning eh, kuusteist on avatud, kakskümmend kolm, kakskümmend neli, mis puudutab kriminaalõigust ning teisi siseküsimusi, lisaks nendele neljale, mis eelmisel kuul juba avati. peatükk kolmkümmend üks, mis puudutab ühtset välis- ja kaitsepoliitikat ning julgeolekupoliitikat, on ka avatud ning ma tahaksin eriti kiita Montenegrot tugeva pühenduse, pühendumuse eest just selles vallas. Montenegro erinevalt kui tema, erinevalt tema suurest naabrist Serbiast on eh, liikmesriikide positsiooniga eh, liitunud, nimelt rakendatakse majandussanktsioone Venemaale eh, vastuseks sündmustele Ukrainas lisaks eh, toetab Montenegro koalitsiooni ISISe vastu ning on võtnud vastu seaduse, mis kriminaliseerib neid Montenegro eh, kodanikke, kes on otsustanud eh, teiste riikide džihadistlike gruppidega liituda. just Albaania ja Kosovo on siin mureküsimusteks, aga ka mõned montenegrolased on sellistes rühmitustes tegevad. Julgeolekuolukord Montenegros Äh, on praegu selline, et umbes kolmsada Montenegro kodanikku on saanud või süüdistatakse terroristidega seotud tegevustesse. Äh, ka NATO teel on Montenegro endiselt äh, pühendunud ning härra Rasmussen peasekretärina ütles eelmisel aastal, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal saab Montenegro ka ametliku kutse NATO-sse. NATO enda arvamus on aga äh, väga äh, erinev selles osas äh, ja vaja on kindlasti ka Montenegro enda kodanikke veenda selles, et NATO liikmelisus oleks nende heaks soosiv julgeolekustrateegia kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kaheksateist on praegu kokkuleppimisel ja äh, Montenegro parlamendi äh, valimised toimusid, äh, peaprokurör valiti eelmisel aastal ja see on tegelikult väga tugev sümboolne žest. kohtusüsteemi sõltumatus on endiselt murettekitav küsimus ja sellegipoolest on vaja teha palju selleks, et et eh, kõikide kohtunike värbamise protsess eh, oleks eh, demokraatlikum ja läbipaistvam. Lisaks kohtusüsteemile tekitab muret veel ka ajakirjandusvabaduse küsimus. väga vähe on olnud küll vastustatavaid juhtumeid, aga mõningad vägivaldsed rünnakud ajakirjanike vastu on toimunud, seda ka meedia enda ettevõtetes Äh, kokkulepet meedia esindajate vahel, et käitumiskoodeks ja eetikakoodeks üle vaadata, on positiivne samm, aga äh, valitsus peaks selles vallas rohkem toetust avaldama. kui me vaatame Montenegro ühiskonda laiemalt, siis on väga palju seadusandlikul tasemel teha selleks, et äh, erinevad diskrimineerimisvormid välja juurida ühiskonnas teatud vähemusgruppide suhtes, aga veelgi rohkem on vaja teha seda selleks, et see ka praktikas reaalselt töötaks romidest eh, tudengeid on väga vähe eh, ülikoolides, aga nende väljakukkumisprotsent on väga suur eh, ja samuti seksuaalvähemus osas peaks ametivõimud tegema ära rohkem selleks, et vastu võetud seadused ka praktikas reaalselt toimiksid. kokkuvõttes on Lääne-Balkani riikide osas Montenegro silmapaistev edulugu ning laiemaks liitumisläbirääkimisteks äh, on nad äh, valmis. olen olnud äh, nüüd ka selle ja eelmise mandaadi ajal raportööriks selles küsimuses on vaja parteide ülest konsensust ja kompromissi valitsuse ja opositsiooni vahel ning seda kõike on vaja rohkem süvendada ja arendada. minu raportis on kirjas ka, et edasised edusammud äh, seisavad selle taga, et need strateegiad, millest ma mainisin, tuleks äh, praktikas ellu viia. Montenegro on väike, jõukas ja väljapoole vaatav sidus ühiskond, millel on helge tulevik ja ma olen ka minevikus öelnud, et tegemist on edulooga ja mul on väga hea meel, et mul on võimalus olla siin äh, raportööriks, sellepärast et viimaste vii-, viimase viie aasta jooksul on olnud siin liig-, äh, väga vähe selliseid tõsiseid väljakutseid ja raskusi tänu, kolleeg Tannak, on väga hea äh, kuulda, et, et et äh, Euroopa Liidu poolt on praegu tegemist raportiga, mil, millest on rõõmus äh, rääkida, positiivsed uudised. nüüd saab sõna härra Howitt, kes juhib Äh, Montenegroga delegatsiooni koostööd. härra Aet. Äh, Montenegroga oleme me väga äh, head suhted äh, sisse seadnud ning kolleegid, kes on selle raporti kallal samuti töötanud, ütlevad, et tegemist on hea tasakaalustatud raportiga ning muudatusettepanekud on raporti vaimus detailsemaid muudatusettepanekuid aga tuleb. aga märkused. esiteks, Montenegrol on kindlasti laiemas regioonis oluline roll mängida ning selle riigi liitum-, potentsiaalset liitumist Euroopa Liiduga peab nägema nii eh, riigi enda kontekstis kui ka laiema piirkonna kontekstis. Eh, kui härra Tadži külastas eh, Kosovot, Äh, siis äh, sealt tekkinud vahejuhtumid on murettekitavad, äh, aga ma arvan, et see julgustab Montenegrot kõikide Lääne-Balkani riikide liitumisele kaasa aitama ja diskrimineerimise küsimused muidugi, mida meie fraktsioon tahab alati näha prioriteedina sellistel läbirääkimistel ja me kindlasti tunnustame seda, et diskrimineerimisvastased seadused on viidud kooskõlla Euroopa Liidu akiiga, aga me tahaksime näha, et rohkem viidataks sellele, et ombudsmani roll peaks olema äh, tugevdatud riigis, mis puudutab äh, seksuaalvähemuste äh, ka ümberkäimist, kaks tuhat neliteist on olnud väga edukas aasta selles osas, äh, üleüldine vähemuste ahistamine on probleemiks, sealhulgas ka puudega inimestega ümberkäimine ning äh, sealhulgas äh, trahvide el-, elluviimine on, on küsimus, mis puudutab neid tööandjaid, kes puudega inimesi tööle ei võta Äh, romidega ümberkäimine on endiselt äh, problemaatiline, aga ma arvan, et kõik need äh, teemad on sellised, mille puhul härra Tanok on ka valmis muudatusettepanekuid vastu võtma, nii et minu fraktsioon toetab seda raportit, mis on väga tugeva tekstiga. suur tänu, härra Howitt. nüüd kuulame ära variraportöörid Rahvapartei nimel härra Kovatševi asemel äh, härra Kuukan. Äh, suur tänu, härra esimees. Äh, rahvapartei variraportöör ei saa täna kohal olla ja palus minu poolt ette kanda meie märkused. esiteks ma tahaksin tänada raportööri hea töö eest. raportöör väga õigelt viitab sellele, et Montenegro on liitumisläbirääkimistel juhtriigiks ning äh, sellise olulise rollina on tal ka väga suur osa mängida mm, laiemas liitumisprotsessis ning regioonis tervikuna. võtmesõnaks on siin usaldus. on olnud väga olulisi lahendamata juhtumeid mitmetes äh, teemavaldkondades, äh, äh, avalike rahade väärkasutamine poliitilisteks eesmärkideks, sealhulgas parteide hüvanguks, korruptsioon äh,, ja vägivald ajakirjanike vastu. Need on kõik asjad, mis ohutavad, ohustavad institutsioonide sõltumatust ning majanduskliimaga äh, on vaja samuti tegeleda. kõik poliitilised äh, osapooled peaksid tegema palju rohkem ära selleks, et äh, usaldust äratatakse üksteise vastu meediakeskkonnas ning ka investorite vastu ning erinevad intsidendid ajakirjanike vastu jätkuvad, mis on murettekitav. meediavabadus peaks olema prioriteet number üks, kuna see on demokraatliku süsteemi tervise lakmustestiks. Äh, uute seaduste vastuvõtmisel on tehtud edusamme just kohtusüsteemi vallas ja ma tahaksin rõhutada, et äh, Euroopa Liidu äh, fookus on pigem kvaliteedil ja mitte kiirusel. poliitilist tahet on vaja selleks, et Eh, kohtusüsteemi reformi jätkuks, et kakskümmend kolm ja kakskümmend neli peatükid eh, oleksid eh, jätkuvalt fookuses. vihakõne, eriti just etnilistel ja usulistel alustel, ei tohiks jätta märkamata. poliitilised ameti- ja ametivõimud peaksid tegema kõik selleks, et vastastikuse mõõtmise keskkond oleks ühiskonnas loodud. seetõttu tunnustan ma Eh, nende kodanike kriminaliseerimise, kes on otsustanud džihadistlike organisatsioonidega liituda. Eh, hea on see, et Montenegro on eh, Ukraina kriisi osas Euroopa Liidu poole hoidnud ning on jätkanud ka sanktsioonide poliitikat ma tahaksin tuletada meelde hiljutist kuulamist, kus meie komisjoni liikmed olid koos Lääne-Balkani riikide välisministritega, mõningad riigid mainisid, mõned riigid jätsid mulje, et meiepoolsed soovitused on jäetud märkamata, samas Montenegro on erinevad tehnilised ja poliitilised detailid äh, üle võtnud. ma loodan, et meie soovituste järgi toimitakse ka edasi, nii et äh, vältida ummikuid, mida mõningates riikides oleme näinud. Montenegro võib olla edulooks, kui vajalik poliitiline tahe on olemas. suur tänu, härra esimees! Hvala lijepa kolega Kukan suur tänu, härra Kukan. järgnevalt ma tahaksin anda sõna avariraportöörile äh, sotsialistide demokraatide leeriks, äh, leeris äh, härra Andrelakis, palun. ma tahaksin kõigepealt tänada härra Tannokit raportöörina, kes on suurepärase töö teinud ja hea teksti meie ette esitanud. Montenegrol on tehtud juba palju edusamme, äh, palju on võetud vastu erinevaid tegevuskavasid ja seadusi. ning ka liitumisläbirääkimiste äh, seis äh, kuueteistkümnendal detsembril näitas, et uued peatükid avatakse, kakskümmend kaheksa tarbijakaitse ja kaks, kakskümmend üheksa tolliküsimused Äh, edasi tuleb minna aga õigusriigi reformiga, avaliku halduse toestamisega ning äh, meediaseadustega. Äh, raporti eelnõu peegeldab siin vajalikke vajakajäämisi jällegi ning oluline on see, et me ei lase Montenegro edusammudel seisma jääda. oluline on võidelda veel korruptsiooniga, lisaks eh, peame kutsuma üles Montenegro ametivõime sotsiaalset ebavõrdlust ning eh, töötust vähendama. samuti tuleb võidelda maksudest kõrvalehoidmise vastu ning eh, vaja on sisse seada õiglasem maksusüsteem, mis toetab kasvu. samuti on vaja toetada VKE-sid Äh, ja õhutada neid äh, võtma osa äh, erinevatest Euroopa Liidu programmidest, näiteks COSME. samuti on vaja toetada rohkem keskkonnaküsimuste lahendamist, meil on vaja riigi majanduskasvu, mis oleks põhili, põhineks rohelisel äh, mudelil. koostööstrateegia koos Europoliga Äh, seiretöö äh, Euroopa piiride sees ja sellest väljaspool. Äh, sellele programmile on omalt poolt andnud kaasa ka Montenegro. Montenegro on viinud ühtlustanud oma julgeoleku ja välispoliitika Euroopa Liiduga ning jääb kindlasti suureks eeskujuks kogu regioonis selles tekstis räägitakse peamiselt läbirääkimisest Euroopa Liiduga, NATO-st aga väga palju ei räägita ning ma tahaksin siin viidata sellele, et vastu võetud seadused ja tegevuskavad on väga tähtsad ning Äh, komisjon peaks toetama äh, Montenegrot igati. oma muudatusettepanekutega püüame me kõiki neid elemente, mida ma nimetasin, sellesse äh, eelnõusse tuua ka sisse ja ma loodan tihedale koostööle tulevikus raportööri ja ka variraportööriga. suur tänu, härra Andrei Laagis, ütleb härra esimees Te rõhutasite ka NATO ja Montenegro mm, vahelist edusamme. annan nüüd Alde nimel sõna härra Radošile. suur tänu, härra aseesimees. Alde nimel tahaksin me samuti tunnustada härra Tannokit väga hea tasakaalus ning kvaliteetse raporti eest, mis viitab äh, ka raskustele ja vajalikele sammudele, mis Montenegro peaks ette võtma, aga samas rõhutab ka edusamme. ma tahaksin rõhutada, kuivõrd oluline on kohtusüsteemi äh, küsimus, kõik, mis on äh, tehtud Montenegros siiani, riigiprokurör ning eraldi eh, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse ameti loomine ning eh, kohtute ja prokuröride eh, valimise korra reform, kõik see on oluline, aga selleks, et sõltumatut kohtusüsteemi kui sellist saavutada, läheb veel aega. olgugi, et neid samme on tehtud, võib öelda, et institutsioonid mis täna on loodud, aitavad äh, äh, valitud eesmärke saavutada. Äh, kindlasti on üks osa positiivsest atmosfääridest juba loodud selleks, et demokraatlikud institutsioonid Montenegros hakkaksid toimima korralikult. teine aspekt, mida ma tahaksin siin mainida, on NATO liikmelisus Montenegro NATO liikmelisus on väga oluline eesmärk seda mitte ainult äh, Montenegrole endale, mitte Euroopa Liidule, vaid kogu lääne äh, ühiskondadele kui sellistele. me võiksime öelda, et äh, NATO liikmetest koosneb nüüd enamik Euroopast ja kui me võiksime küsida, millised eesmärgid on Montenegrol NATO teel kui me teame, et Montenegro ühiskonnas ei ole näiteks NATO-le toetus niivõrd äh, tugev, kui võiks, siis Euroopa Liidu strateegiline huvi see on, meil on vaja selle kallal tööd teha ning liikmesriigid, mitte ainult niinimetatud tähtsad liikmesriigid, vaid äh, ka kõik ülejäänud NATO liikmesriigid peaksid kutsuma üles Euroopa Liitu ja välisasjade kõrget esindajat selleks, et liitumisprotsessi kiirendada. aitäh! suur tänu, härra Rados, nüüd ma tahaksin anda sõna härra Preedale, palun. aitäh, härra juhataja. tahaksin kõigepealt tänada härra Tänakit väga hea raporti eest selle ettevalmistamise eest. ja tal on pikaaegne kogemus Montenegroga ning tahaksin rõhutada, et Montenegro on saavutanud odu-, olulisi edasiminekuid teel Euroopa Liidu poole. otsus avada neli uut peatükki, mis tuli detsembris, näitab, et toimunud on oluline edasiminek ning Montenegro, Montenegro, et Montenegro on palju edasi liikunud alates aastast kaks tuhat kümme, kui ta kandidaatriigiks sai. nüüd olulised aspektid. kuulsime juba, kuidas kolleegid neile osutasid, kõigepealt võitlus korruptsiooniga. usun, et on oluline, et loodaks korruptsioonivastase võitluse agentuur riigis, aga võib-olla veelgi olulisem on, et see uus struktuur saaks enda käsutusse vahendid, mis on vajalikud tema eesmärkide saavutamiseks. ilma vahenditeta ei ole tast kasu võitluses korruptsiooni vastu ning ning olukord halveneb taolisel juhul seda esiteks, teiseks, pressivabadus. sellest räägitakse palju, eriti viimastel päevadel. kõik on ilmselt sellega kursis ning äh, meil tuleb meenutada, et äh, siin, et see äh, demokraatia riigikorras peavad ajakirjanikud saama teha oma tööd nii, et neid väljastpoolt ei mõjutata praegu on olukord niisugune, et Montenegros on endiselt ajakirjanikke, kellele avaldatakse tohutut survet väljastpoolt ajakirjandusmaailma ning ning mõnikord jõuab asi isegi vägivallani. ning see on väga kahetsusväärne et niisugused asjad toimuvad riigis, mis soovib saada Euroopa Liidu liikmeks, nii et me peame selgelt näitama, et oleme mures niisuguste arengute tõttu ning nõudma võimudelt, et nad leiaksid tõhusad vahendid ajakirjanike kaitsmiseks, kes oma tööd teevad. aitäh, kolleeg Preda. ma näen, et meil on palju sõnasoovijaid, et sõna, ja nimekiri läheb praegu lukku. härra Hadži Georgiev, härra Mesevitš, härra Ostrovitšius, härra Tokaš, Stroitsa ja härra Pikula. ja veel üks sõnasoov on härra Jurek. kuna kell on üheksa kakskümmend üheksa, siis palun kõigil piirduda ühe minutiga. härra Hadžkevkiv. mul on kaks teemat, mida tahaksin puudutada. kõigepealt äh, väljendusvabadus ja meediavabadus. härra Tänak viitab siin õigesti nendele ning täname teda tehtud töö eest. nii et te olete ilmselt kursis, kuidas olukord väljendusvabadusega on Montenegros. et kui ajakirjanikud on meediaorganisatsioonide juhtide suva, suva all, siis me ei saa rääkida päris äh, väljendusvabadusest. aga me ei saa keskenduda ka üksikutele isikutele, kes järelevalvet teostavad. teine teema kuskil ei ole kirjas, et äh, uus liikmesriik peab saama NATO liikmesriigiks. Montenegro ei pea saama NATO liikmesriigiks. nii et äh, me peame pigem NATO-t arendama, mitte, ja mitte äh, liikmesriikide arvu poolest tingimata. aitäh! härra Messevitš. aitäh! kõigepealt tahaksin tänada kolleeg Charles Tanakit selle väga asjaliku raporti eest. oleme päri enamusega, mis raportis seisab. ning äh, olgugi, et kolleeg Lunatšek, kes on variraportöör, äh, on et olgugi, et ta ei saanud täna tulla, palus ta mul oma nimel edasi öelda, et me, kui teeme muudatusettepanekuid sanctions pisiasjades tervitame punktis seitseteist äh, esitatud viidet meediavabadusele, sest äh, siin on tegemist uute küsimustega, mis on väga olulised ja millega tuleb tegeleda tõenäoliselt üksikasjalikumalt kui praeguses raportis edaspidi. ning kuna ma olen Roheliste fraktsiooni liige, siis äh, kahe, on kahetsusväärne meie poolt vaadatuna, et keskkonnaküsimustele praegu tähelepanu ei pöörata raportis ja meie oma muudatusettepanekuga seda üritame siis kompenseerida ning äh, ma ei hakka praegu kõiki üksikasju üles võtma Makedoonia raportiga seoses, teen seda sellepärast, et probleemid on praktiliselt samad, mis Montenegroga ja hoiame niimoodi aega kokku, aitäh! aitäh, härra Messerich, nüüd kolleeg Austervitšius. aitäh, juhataja! kõigepealt tahaksin tänada härra Tänakit suurepärase töö eest ning tänada ka variraportööre, kes seda toetasid. tõepoolest, Montenegro, nagu teisedki Lääne-Balkani riigid, kellel on käigus läbirääkimised Euroopa Liiduga ühinemise osas, võiksid korrata eelmise laienemise edulugu. aga see peab, see saab olla ainult siis, kui need reformid tõesti edukalt läbi viiakse, mis nimetatud riikides vajalikud on teel Euroopa Liidu poole. mina toetan konstruktiivset dialoogi kõigi nimetatud riikidega ning kutsun üles komisjoni keskenduma ka vähem olulistele aspektidele reformides, mis nendes riikides tuleb läbi viia. ning äh, näeksin vajadust Äh, siin keskenduda senisest enam demokraatia kvaliteedile ja inimõigustele nendes riikides, sellepärast et kui selles sektoris või sfääris edasiminekut ei tule, siis riigid Euroopa Liiduga ühineda ei saa, me teame seda oma kogemusest, aitäh! tänan, härra Ostrovitšus, nüüd saab sõna härra Tokš. tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! aitäh! austatud juhataja, head kolleegid, tahaksin härra Tänakit ka omalt poolt tänada. raport on väga hästi tasakaalus, väga asjalik. eile õhtul ja täna räägime, eile õhtul rääkisime, täna räägime siin riikidest, mis kuulusid endisesse Jugoslaaviasse ning mõned raportid on juba saanud üksikasjaliku arutelu osaliseks ja sellega seoses ei saa jätta tähelepanuta kommunismi pärandit ja Balkani sõdade pärandit, nende mõju. ja see mõju on märkimisväärne ja koormab seda üldist olukorda piirkonnas ning eh, täiendab veel seda kriisi, mis Euroopas niikuinii on praegu kommunism ja, ja sõda on endiselt tuntavad asjad selles piirkonnas ja me peame nendega võitlema. ning selles plaanis on olukord Montenegros tegelikult isegi hea. tõepoolest, tähendab ise, isegi, et olgugi, et riigis on probleeme sallivusega, on probleeme sõjakuritegude vallas. et, et need on riigile pärandatud Jugoslaavia ajast ja, ja siin on veel palju vaja ära teha nende lahendamiseks. olgugi, et see nii on, kui me tõesti tahame, et et niisugused riigid kunagi Euroopa Liiduga liituksid ja Montenegro on siin tegelikult musternäidis selles ühinemisprotsessis nii-öelda äh, eeskujulik õpilane, siis on äärmiselt oluline takistada väljarännet, sest ilma, ilma majanduskasvuta tuleb väljaränne. ja Montenegros me juba näeme seda väljarännet ja me teame, et väljaränne toimub Balkani vaestest riikidest. seal on suur tööpuudus ning, ning kõik see see suurendab väljarännet. seetõttu on äärmiselt oluline, et me parandaksime majandusolukorda Montenegros, sest ainult niimoodi saab Montenegro hakata täitma omaenda kohustusi. et riik ei tohiks tühjaks joosta inimestest. härra Tokes, aitäh! ning äh, palun kõigil veel kord, äh, kordan siis, jääda ühe minuti piiridesse ära. proua Šuitsa. aitäh, ka mina tänan kolleeg Tänokit väga põhjaliku raporti eest, mis katab kõik olulised aspektid Montenegroga seoses. ja Montenegro on tõesti saavutanud palju edusamme. kaks konkreetset küsimust. punkt kaksteist, te väljendate siin kahetsust äh, kujunenud olukorra üle ja nõuate meetmete võtmist juhtumite osas, mis puudutavad sõjakuritegusid. mul on siin käes kiri kunagisest Saseni laagrist, mis vajab lahendamist. punktis kaksteist tuleks rõhutada, et lahendada tuleb sõjakuriteod, mis kakskümmend viis aastat tagasi toime pandi. ma ise olen pärit Dubrovnikust, kolmkümmend viis kilomeetrit Montenegro piirist ning ma näen ise neid edusamme ja tunnustan neid, aga lahendamata need sõjakuriteo juhtumid tuleb lahendada. punkt kakskümmend, härra Tänak, siin nõuate piiri märkimise kiirendamist Horvaatia, Kosovo ja Montenegro vahel. ning äh, Horvaatia ja Montenegro vahel on siin lahendamata küsimused, viitan nendele ning see vaidlus tuleb lahendada ja teha tuleb seda kiiresti, ma loodan seda. aitäh, kolleeg Kikula nüüd. aasta-aastalt näeme edusamme Montenegro poolt teel Euroopa Liidu suunas ning äh, sellele viidatakse ka härra Tänuki raportis ning kajastatakse väga hästi läbirääkimiste seisu. Montenegro on riik, millel on tugev välispoliitika, head ähm, naabrussuhted ning äh, mille areng on olnud väga positiivne ühinemisläbirääkimiste raames. me ei, on selge, et riik on väga oluline ning tal on endiselt raskused üheksakümnendate aastate sõjast tulenevalt. julgeolekuolukord selles ähm, piirkonnas, oluline Balkan ja Aadria mere piirkond, äh, on asi, millele tuleb tähelepanu pöörata ja härra Tänak on osutanud sellega seoses olulistele probleemidele. nõrk õigusriigi traditsioon, levinud korruptsioon, kohtuvõimu nõrkus, kohtuvõime, kohtuvõimu mittetäielik sõltumatus on asjad, millele me peame tähelepanu juhtima ning samuti piiratud meediavabadus ning ründed ajakirjanike vastu samuti poliitiline olukord ja, ja siis võitlus opositsiooniga nii-öelda, mis toimub. et võib-olla strateegiad ja seadused võetakse vastu praegu nii, et sõidetakse opositsioonist liigselt üle. ning see mõjutab meie hinnangut saavutatud edusammidele loomulikult. oluline peatükk või oluline küsimus seisneb siin samuti selles, kas Podgorica valitsus saab naabrussuhetes jäänud küsimused ära lahendada. aitäh, härra Tšambaski! aitäh, head kolleegid! ühinen tänusõnadega härra Tänoki aadressil, ta on väga hästi kursis regiooni asjadega olgugi, et äh, tegemist on piirkonnaga, millest lääne inimesed äh, sageli väga hästi aru ei saa. tahaksin juhtida tähelepanu punktile kaksteist, mis puudutab võitlust religioosse äärmuslusega ning džihadistlike organisatsioonidega Montenegros. Montenegro on tegelikult stabiilsuse saareke riikide seas, kellel on probleeme usuliu äärmuslastega. ning äh, milles on teatud püüdlusi elanikkonna seas islamiriigi poole. ja minu hinnangul Montenegro vastab Euroopa kriteeriumitele siin. kolleeg Jurek. head kolleegid, härra juhataja, mul on kaks märkust piirkonna kohta üldisemas plaanis. kõigepealt räägime siin poliitilistest nõuetest meie poolt seksuaalvähemuste osas ning räägime sellest nii otse, kui poleks Horvaatias olnud mingit referendumit ning Prantsusmaal mingit sarnast liikumist. me peaksime väga tõsiselt sellesse suhtuma ning mitte rakendama struktuurset vägivalda poliitilise vähemuse suhtes, kellel on eriarvamus. ning teine aspekt. üldisemas plaanis jällegi seoses riikidega, kes, kellel on selja taga kommunismiperiood. ei tohiks me ehk unustada kahte tuhandet või ei tohiks me hakata ümber vaatama kahte tuhandet viitsadat aastat Euroopa ajalugu. ja ei tohiks hakata tekitama mingeid uusi jaotusjooni. olulised avalikud institutsioonid, nendega seotud uued sotsioloogilised probleemid on asjad, mida tuleb tõsiselt käsitleda endise Jugoslaavia riikidest rääkides ei saa üle ega ümber sõjaprobleemist. paraku näeme, et see probleem lükatakse sageli kõrvale või unustatakse täiesti. noh, malo širepid. aitäh! Te tõstatasite küsimuse, mis on üsna üldine ja väljub konkreetse raporti plaanis, plaanist. nüüd saab sõna komisjoni esindaja, palun. aitäh, juhataja. Äh, mitu korda kõlas, et äh, Montenegro on kõige kiiremini edasi liikunud riik Euroopa integratsiooniprotsessis Lääne-Balkanis ning see kinnitab kaks pool aastat tagasi tehtud otsust ühinemisläbirääkimised alustada protsessis on loomulikult olnud oma puudused ja meie selge mandaat siin on tagada, et tehniliste läbirääkimiste edusammudega käivad kaasas ikkagi edusammud õigusriikluse arendamisel ning oktoobris tõime välja omalt poolt prioriteedid korruptsioonivastases võitluses. prioriteedid, millele Montenegro peaks kiiresti tähelepanu pöörama selleks, et oleks võimalik avada täiendavaid peatükke ning äh, mulle tundub, et ma võin praegu öelda, et see lähenemine ja protsess on olnud edukad. selles mõttes, et Montenegro on saavutanud edusamme nendes äh, valdkondades, nagu mitu austatud parlamendiliiget on märkinud. see on positiivne aspekt, ent näitab loomulikult ka seda, et Montenegrot tuleb kohati survestada või, või, või suunata teatud asju ära tegema ja meil on õnnestunud nüüd siis detsembris avada neli uut peatükki ning seega on avatud peatükkide arv tõusnud kuueteistkümnele. Nende uute seaduste vastuvõtmine on eeltingimus edusammude saavutamiseks võitluses korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega ning me loodame, et see aitab valdkonna küsimustele, küsimuste lahendamisele Montenegros kaasa. tegemist ei ole loomulikult asjaga, mida saab saavutada üleöö. omalt poolt kavatseme olukorda põh-, tähelepanelikult jälgida ning äh, esitada liikmesriikidele aprillis aruande. samas jätkub tehniline töö nõukogus mitme peatükiga ning kui me Läti eesistumise ajal näeme edasiminekuid õigusriikluse allas, siis võiks olla võimalik avada veel paar peatükki Montenegroga, aitäh! aitäh, kolleeg Lange! seega on lõpetatud läbirääkimised Montenegro osas, kuusteist peatükki on avatud kolmkümmend üks, sealhulgas me näeme jõupingutusi Montenegro poolt äh, oluliste strateegiliste küsimuste lahendamiseks ning samuti ka Jugoslaaviat pärand, pärandiks saadud küsimused, küsimuste lahendamisel. ning äh, näeme, et üritatakse lahendada ka sõjakuritegudega seotud asjad äh, või vähemalt üritatakse neid lahendada, nagu, nagu kolleeg Šuitsa viitas ning äh, meenutan kolleegidele, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kakskümmend seitse jaanuar kell kaksteist päeval. ning äh, siis jääb üle tänada härra Tänakit hea raporti projekti eest ning äh, töö sellega jätkub. nüüd teine punkt. Charles, palun tavaliselt saab ka raportöör sõna kokkuvõtteks ja vastuseks küsimustele, ma teen seda väga lühidalt, sest äh, aega meil palju ei ole. tahaksin kõigepealt tänada variraportööre, JPC esindajad härra Tšaadi usun, et kolleegide tõstatatud küsimused on saanud, on, neid on käsitletud eri punktides, võib-olla mitte alati piisavalt ning olen seetõttu valmis eh, muutma käsitlust üksikasjalikumaks, näiteks konkreetsete juhtumitega seoses, mida sõjakuritegude osas on puudutatud, piirivaidlused ning olen valmis kaaluma muudatusettepanekuid Eh, teatud arvamuste erinevus NATO-ga seoses meil on või tundub olevat ja oli juba eelmiste Montenegro raportitega seoses. minu hinnangul ei ole see NATO liikmesus seotud Euroopa Liidu liikmesusega, aga sisuliselt need muudatused õigusriikluses eh, ja, ja poliitikas, mis on vajalikud Euroopa Liidu ja NATO liikmeks saamiseks, on väga sarnased ning äh, naaberriigid, muuhulgas Horvaatia, Horvaatia olid selle mainimise poolt, aga härra Giorgio ja härra Androlakis vist, Küprose kolleeg, ei näinud vajadust NATO-t mainida, aga ma ka arvan, et ähm, minu hinnangul NATO-t tuleb mainida, kui vaja, peame seda hääletama. olen arutanud proua Lunatšekiga keskkonnaküsimuste äh, käsitlemist ning äh, Roheliste fraktsioon on seisukohal, et äh, nad nad peavad nii-öelda mikrojuhtimist rakendama Montenegro keskkonnapoliitika osas, minu hinnangul seda tegema ei peaks, Montenegro on suveräänne riik ja peaks äh, ühenduse õigustiku raames saama oma asju ise otsustada. aga kui te mingeid ettepanekuid esitate, siis ma neid loomulikult kaalun. aga õigusriiklus, meediavabadus, äh, sõjakurjategijate karistamine, vähemuste kaitse, näiteks roomad, seksuaalvähemused ja nii edasi, äh, on asi, mis äh, on seotud kohtuvõimu tegemisega, peatükid kakskümmend kolm, kakskümmend neli eriti, neid ei ole puudutatud minu raportis, aga loomulikult olen valmis, olen valmis kaaluma muudatusi ja täiendusi, ent äh, meil on mahupiirang, nagu te kõik teate, seetõttu üritan kõike seda teha väga lühidalt aga kõlanud märkuste valguses ootan tervet rida huvitavaid muudatusettepanekuid, loodan, et jõuame kokkuleppele, aga rõhutan omalt poolt, et oluline on, et äh, Montenegro raport saaks suure häälteenamuse. aitäh, härra Tänok! ning järgmine päevakorrapunkt nüüd. Makedoonia. meil on, on kakskümmend viis minutit umbes selle raporti arutamiseks, kuna esimene raport võttis liiga palju aega ja seetõttu paneksin ette, et raportöör ja variraportöörid saavad natuke rohkem aega ja teised natuke vähem, sellepärast et Araabia liiga esindaja andis meile viisteist minutit täiendavat aega. nüüd härra Vaigel Makedoonia raporti kohta, palun. Beginning of December in Skopje ma olin Skopjes detsembri alguses, et äh, saada äh, tuttavaks äh, olukorraga koha peal ja rääkisin valitsuse, opositsiooni esindajate, kodanikuühiskonna esindajatega, meedia esindajatega ja teistega. nagu isegi võite ette kujutada, on Makedoonias olukord ähm, Mm, minu jaoks mitte väga eh, eh, uus, tegelen küsimusega juba viisteist aastat, teatud probleemid, eh, mis esile kerkisid, ei üllatanud mind, mainin neid ka raportis. kuid loomulikult olin mm, hämmeldunud selle õhkkonna entusiasmi äh, ja positiivse meeleolu üle Euroopa Liidu suhtes. tahaksin rõhutada, kui hästi meie delegatsioon vastu võeti ja meile oli välja töötatud Skopjes suurepärane programm. ning sel aastal on Makedoonia, endine Jugoslaavia vabariik, Makedoonia juba kümnendat aastat äh, kandidaatriik ning ta on kõige ehm, rohkem edasi jõudnud riikidest kandidaatidest ning eh, ollakse varsti valmis nendega läbirääkimisi alustama, kuid alati kerkisid esile samad küsimused ja üks eh, tõsine probleem, mis oli takistuseks eh, mis ei lasknud läbirääkimisi alustada. Makedoonia tegi endiselt edusamme koha, kohaliku piirkondliku koostöö valdkonnas ning üritas äh, teiste laienemisprogramme läbivate riikidega häid äh, suhteid säilitada, kuid äh, Ehm, Kreekaga oli üks äh, teatud probleem olemas, kuid kaubandus- ja majandussuhted lähevad äh, hästi. Bulgaariaga tehakse koostööd kaitseküsimustes ning äh, töötatakse välja kahepoolsed lepingud, kahepoolsed lepingud. samas piiriprobleeme naabritega ei ole ehm, sotsiaaldemokraadid, kes on põhiline opositsioonipartei, ei olnud möödunud aastasete valimiste tulemustega nõus, leides, et seal oli palju rikkumisi, mis olid seotud häälte ostmise ja ähm, muude äh, probleemidega, no nagu näiteks ähvardamisega. Äh, äh, igatahes oli Eh, tihtipeale raske eristada partei ja riigipoolseid tegevusi. veetsin üsnagi pikka aega eh, opositsioonipartei eh, juhiga vesteldes, rääkides boikotist ja rõhutasin seda, et kas see partei peaks tegema kõik selleks, et parlament või, mm, võimalikult normaalselt toimiks ning äh, äh, nagu teisedki, kes üritasid Aivit äh, veenda, kahtlen ma sügavalt, kas äh, minu sõnavõtust oli mingisugust kasu. Soks-, sotsiaaldemokraatidega on endiselt üsnagi suur probleem, nende puudus häirib parlamendi tööd, ei lase vastu võtta olulisi äh, reforme ega kontrollida valitsuse tegevust. konstruktiivse poliitilise dialoogi puudumine rõhutab suurem või süvendab veelgi suurenevat lõhet erinevate poliitiliste rühmituste vahel. rõhutasin oma kohtumistel Skopjes, et toimiv parlament on samuti äh, ka nende vastutuses, äh, kes boikoteerivad, nii nende vastutuses, kes boikoteerivad, kui ka nende vastutuses, kes riiki juhivad. ning äh, parandusi on vaja selleks, et äh, ohvriti raamistik, raamlepingu sätteid edasi arendada, eriti puudutab see mitmediskrimineerimist Eh, praegusel hetkel, et millised suhted on endiselt eh, kehvapoolsed eh, ja erilisi edusamme pole tehtud. Väiks-, vähemuste kaitsel on tehtud edusamme, kuid samas on need väiksemad vähemused endiselt vähe alaesindatud, eriti puudutab see roomasid, kes on diskrimineerimise ohvrid. paljud poliitilised liidrid kasutasid äh, etnotsentrilised äh, kõnepruuki ja see ei aidanud kuidagi seda äh, probleemiga, äh, seda probleemi lahendada ja praegusel hetkel ei ole lõplikke edusamme veel tehtud. praegusel hetkel on tehtud edusamme administratiivreformide läbiviimisel, millega tehti algust kahe tuhande kümnendal aastal samas äh, aga äh, tõhusu, suuremat äh, tõhusust ja pädevust on endiselt vaja. Makedoonias on piirkonna madalaim pressivabandus, pressi iseseisvust mõjutatakse nii rahaliste kui majanduslike vahenditega. praegusel hetkel on vaja selgelt suuremat läbipaistvust, eriti puudutab see riigi abide omistamist Eh, ja samuti ka poliitilisi reklaame. sooviksin pöörata teie tähelepanu Vašerovski juhtumile, mis tundub olevat äärmiselt problemaatiline ja arvan, et eh, seda eh, peaks arutama iga kord, kui Makedoonia kõrgemate võimu esindajatega läbirääkimisi peame. praegusel hetkel on kohtute efektiivsus paranenud, reforme on kohtud süsteemis läbi viidud äh, ning äh, samuti on äh, selged nõudmised seatud nii prokuratuurile kui kohtunikele. ja praegusel hetkel on üks põhilistest murekohtadest on üks suurematest probleemidest riigi ähm, praegusel hetkel äh, on äh, politseijõudude äh, reformiga samuti vaja edasi minna, praegusel hetkel leitakse, et kohtud samuti, kohtunikud ei toimi piisavalt iseseisvalt, on kahtlusi kohtuotsuste erapooletuse kohta ning see võib tähendada seda, et õigusriiki kaob usk ja usaldus. ma ei hakka rääkima Makedoonia majanduslikest tulemustest, mis on rahuldavad, Eh, praegusel hetkel eh, majanduskasv eh, kolm koma üheksa protsenti võrreldes kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastaga ja töötuse määr on endiselt kõrge ja samas see langeb. võib öelda, et Makedoonia on endiselt piirkonna liider selle koha pealt, mis puudutab äh, Eh, siis ehm, eh, äri eh, tegemise võimalusi, kuid ettevõtted, eraettevõtete jaoks on asi keeruline, pidevad seadusemuutused ei loo head ärikeskkonda, ma kohtusin ma kohtusin ettevõtjatega ja nad kõik rõhutasid seda probleemi. kokkuvõtteks sooviksin öelda, et läbirääkimisteni alustamine on äh, oluline teema, e, me, ähm, äh, see on kohustuslik teema, kui räägime Makedooniast äh, ning peame üritama positiivselt mõjutada kahepoolseid vaidlusi me peame eh, etnilisi probleeme eh, vähendama, üritama leida eh, ühiseid eesmärke, suurendama kaasavat dialoogi ja seda põhjustel, mida mainisin järgmises punktis. pea, tuleb suurendada majandusstabiilsust ning suurendada välisinvesteeringuid. sooviksin rõhutada, et äh, valmisolek kompromisside tegemiseks on esmane tingimus selleks, et eh, probleeme lahendada, eriti puudutab see kahepoolseid probleeme. ma ei näe ainsatki põhjust, miks eh, hea eh, naabruspoliitika vaimus ühtsete eesmärkide saavutamiseks selles piirkonnas ei suudeta astuda samm, suudetakse astuda samme selleks, et äh, kahepoolseid äh, probleeme lahendada naaberriikidega. praegu on aeg äh, ast-, avada uks Makedooniale Euroopa Liitu. suur tänu teile, kallid kolleegid. nüüd näen, et kümme teie seast soovivad sõna ja meil on dilemma. üks äh, Äh, on siis see, et ma pean kas piirama teie äh, sõnavõtte ühe minutiga või siis katkestame ähm, äh, praegu arutelu mõneks ajaks ja vahepeal aru, toimub arvamuste vahetus Araabia liiga peasekretäriga, sest tema peab lahkuma kell üksteist, seda ei saa me muuta. see ei ole sugugi ebaharilik. ma arvan, et peame näitama et me äh, et äh, näitame üles võrdset respekti kõikidele riikide vastu, kes äh, laienemisprotsessis osalevad, vastasel korral pole olukord võrdne, sest need arutelud toimuvad ainult korra aastas. nii et kui koordinaatorid sellega nõus on, et me praeguse arutelu lükkame pisut edasi ja räägime edasi, kui Äh, äh, Araabia liiga peasekretär on ära läinud, oleksin ma sellest väga tänulik. nii et ma vabandan nende ees, kes peavad ära minema, aga äh, praegu on tegu siiski erilise olukorraga. niisiis delegatsiooni juhtidega toimub kohtumine kell üksteist kolmkümmend. enamus on otsustanud. mul on protseduuriline küsimus. protseduuriline küsimus ma pean selle otsusega nõustuma, aga ma eh, protesteerin sellise eh, juhtimise vastu. eile ma olin nõus arutelu edasi lükkama tänaseks. nüüd me lükkame seda jälle edasi. leian, et see on ebaõiglane ka riigi suhtes, millest me räägime ning ma paluksin, et eh, homme peaks me Äh, äh, mitte enam nii tege-, tulevikus peaksime mitte nii tegema. Äh, just sellepärast, et tunnen austust selle riigi vastu, mille raportöör teie olete. sellega seoses leian, et see väärib rohkem aega kui need kaksteist minutit, mis meil alles on. nii et ma paluksin, et te oleksite mõistvad. ühtlasi sooviksin, et näidata, sooviksin näidata ülemus, üles ka lugupidamist Araabia liiga peasekretäri vastu Ναι, κύριε Πρόεδρε, χθε ο κύριος Πρόεδρος άλλαξε το πρόγραμμα. Härra esimees, eile muutis esimees päevakorda ilma, et oleks meid sellest teavitanud. meil on kõigil oma kohustused ning ma paluksin, et arutelu et ma palusin, et arutelu toimuks esimesena, ma pean ära minema, nüüd te ütlete, te lükkate jälle seda edasi. meie, kes me soovime selles küsimuses sõna võtta, millal me saame siis seda teha? Eh, ma eh, peame koosolekult ära minema, andke mulle vähemalt võimalus, et eh, andke vähemalt sõna kõigepealt Kreeka kolleegidele, meil toimub praegu valimiskampaania, laske meil vähemalt sõna võtta. kallid kolleegid, oleme, me võtsime päevakorra vastu eile. me kõik teame, millised muutused sellega olid seoses ning äh, meil on kohtumine, äh, meie koosolek toimub nii täna hommikul kui õhtul, teil on kõigil võimalus siin kohapeal olla. me arutame seda päevakorrapunkti endiselt edasi, äh, kohe kui oleme, lõpp on lõppenud meie kohtumine Araabia liiga peasekretäriga. ja me arutame ja delegatsiooni esimeeste koosolek algab kell üksteist kolmkümmend ning eh, palun, kes sooviks eh, nüüd Makedoonia eh, eduraporti osas sõna võtta? et me saaks minna järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on meie kohtumine Araabia liiga peasekretäriga. siin on Araabia liiga peasekretär Nabil Al-Arabi, meie Araab-, Euroopa Liit ja Araabia liiga on samade probleemides, mis on seotud eh, eh, turvalisuse julgeolekuga Euroopas, eh, Lähis-Idas, Magrebis ja Mašerbi riikides. meie koostöö saaks tuua kaasa häid tulemusi, eriti selles osas, mis puudutab Liibüa kriisi, Süüria kriisi ning võitlust ISISe vastu. samuti toetame noori demokraatiaid nagu Tuneesia rahvusvaheline kogukond on rõhutanud eh, vajadust eh, ISISe vastu võitlemise vajadust, eh, toetades demokraatiat, majanduslikku jõukust Lähis-Idas, samuti ka stabiilsust. võitlus ISISe vastu ning igasuguse radikalismi vastu nõuab ka Araabia riikide poolset pühendumust, need on ainukesed, kes võivad ja saavad liidrirolli enda peale võtta Euroopa Liit eh, on esmane abiosutaja Süüria ja Iraagi eh, eh, põgenikele ning oleme üks ÜRO suurimatest doonoritest osutamaks abi Palestiina põgenikele. üritame tihendada suhteid ja sidemeid majanduslikult ja poliitilisel tasemel kõigi riikidega Vahemere lõunakaldal toetame samuti majandustööstuslikku sotsiaalset poliitilist stabiilsust Iraagis. üks öö, äh, ähm, oluline samm on ka Araabia rahualgatus, mis üritab lõpu teha Palestiina-Iisraeli konfliktile ning leida rahuliku öö, äh, lahenduse öö, ning äh, äh, kõige araabia äh, riikide poolse tunnustusi Iisraeli riigile. eile te kohtusite proua Mogheriniga, osalesite ka nõukogu kohtumisel Brüsselis ning nüüd tervitame teid ja teie kolleege, kes siin kohal on ja sooviksime kuulda teie nägemust sellest, kuidas äh, tihendada koostööd Euroopa Liidu ja riikide vahel. annan teile nüüd sõna kümneks kuni viieteistkümneks minutiks äh, et teil oleks võimalik mõtteid vahetada välisasjade komisjoni liikmetega. suur tänu, härra esimees, mul on väga hea meel ja see on mulle väga suur au täna siin teie ees olla. Euroopa Liit on olnud tegelikult kõikide õiglaste põhjuste juhtmootoriks, te olete väga tõhusat tööd teinud selleks, et anda uusi ideid ja lahendada tegelikult meie kõigi jaoks eh, tulevikuküsimused nii Euroopas kui mujal. eelmiste aastate jooksul oleme me eh, näinud eh, väga suurt koostöö edendust Araabia riikide liiga ja Euroopa Liidu vahel. kui meie ministrid kahe tuhande kaheksandal aastal esimest korda kohtusid, siis tegelikult tihedama koostöö ja öö, üldiselt koostöötase ei olnud sellel tasemel, mida me oleksime oodanud ja oleksime tahtnud näha, aga viimaste aastate jooksul pärast kohtumist, eriti mis Ateenas juunis aset leidis kõikide Euroopa Liidu eh, liikmesriikide ministrite ja ka Araabia li riikide liiga ministrite vahel, saime me aru, et suhete parandamine on meie kõigi ühine huvi, me oleme kõik naabrid omavahel ja tegelikult eh, probleemid, mis meie ees seisavad, ei ole enam regionaalset laadi, vaid tegelikult üldised sellel edulool rajanedes äh, ootan ma järgmist ministritevahelist kohtumist, mis äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal aset leiab. ja ma loodan ka, et äh, Euroopa Liidu Julgeolekunõukogu, mis Araabia riikide liiga nõukoguga kohtub, seda koostööd edasi ka edendab. ma tahaksin oma sõnavõtu alguses kõigepealt meie tänulikkust väljendada äh, viimase resolutsiooni üle, mis detsembris vastu võeti Euroopa Parlamendi poolt, mis tunnustab äh, Palestiina riiklust. ma arvan, et see on väga hea näide sellest, kuidas Euroopa Liit ei ole mitte ainult pühendunud palestiinalaste õigustele, aga tegelikult kõikide õigustele, sest kui me tahame Lähis-Idas rahu saavutada, siis ei ole see rahu ainult äh, palestiinlastele, see tähendab ka iisraellastele rahu, eurooplastele rahu, pärast teist, teist maailmasõda on esimest korda tulemas rahu piirkonda äh, riikidesse või piirkondadesse, kus sentimentaalselt, ajalooliselt ja usuliselt on väga äh, tugevad sidemed, ma loodan, et teised riigid äh, käituvad samamoodi ja tõesti, palestiinlastel on aeg elada väärikalt ja äh, rahus ja äh, iisraellastel samamoodi, aga julgeolek äh, peaks olema ka mõlemapoolne ja väärikus peaks olema mõlemapoolne. Äh, kahe riigi lahendus on igal pool vastuvõetav ja vastu võetud, nüüd aga on vaja, et see ka reaalselt rakenduks ning Euroopa Liit, mis aina rohkem suuremat rolli rahvusvahelisel tasandil mängib, peaks saama ka ennast rohkem väljendada ning äh, võimaldada ka toetada seda, et praktikas kokkulepped äh, toimiksid. ma tahaksin äh, rääkida Euroopa Liidust ja seda, sellest, kuidas meie regioon Euroopa Liitu näeb. olin kakskümmend aastat Egiptuse delegatsiooni esindaja New Yorgis ja ma olen tegelikult näinud oma karjääri jooksul, et Euroopa Liidu äh, roll suureneb aina rohkem, kui me näeme Ladina-Ameerika riike ja teisi riike, äh, siis Euroopa Liit sellega võrreldes on äh, organisatsioon, riikide kogum, kes tahab aidata. Te, nagu te ütlesite, aitate nii rahaliselt nii Süüriat, Palestiinat kui teisi riiki, riike ning teie roll aina suureneb Äh, mis tähendab seda, et äh, mitmed riigid erinevates maailma osades vaatavad teie poole ja vaatavad äh, küsivate silmadega, mida teie tahaksite edasi teha. enne kui ma Liibüa ja Süüria küsimuste juurde jõuan, tahaksin ma öelda mõned laused ka selle kohta, mida üldiselt tuntakse Araabia kevade nime all. juba aastaid kahtlemata meie regioonis ei olnud tegemist kõige paremate valitsemistavadega. vajaka oli väljendusvabadusest, vabadusest üldisemalt ning Tuneesias, Egiptuses ja siis ka teistes riikides läksid väga paljud inimesed tänavatele, noored, vanemad, minu lapselaps, kuusteist aastat vana, sel ajal läks Tahiriri väljakule mida nad tahtsid, oli seda õiget tasakaalu, mida me kõik soovime. Nad tahtsid seda, et oleks sotsiaalne õiglus, et oleks demokraatia, et oleks head valitsemistavad, äh, paremad sotsiaalsed võimalused ning mina ise usun, ma ütlen seda küll kahtleva tooniga, aga ütlen siiski, et äh, mitmetes äh, maailma osades on endiselt toimumas siirded perioodid. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kui need sündmused aset leidsid, olin ma välisminister ning võtsin vastu erinevaid välisministreid Euroopa riikides. Ida-Euroopast tuli kolm inimest, kes pärast kaheksakümne üheksandat aastat, kui Nõukogude Liit lagunes, läksid eh, just sellest eh, siirdeperioodist läbi eh, nägin ka Hispaania ja Portugali välisministreid, kes olid ka näinud poliitilise süsteemi siiret, nad ütlesid, et see võttis aastaid aega, mõned ütlesid isegi, et kuni üheksa aastat ja me oleme praegu neljandal aastal siin. nii et kui te tahate anda hinnangut äh, nende riikide kohta, kes on teinud läbi poliitilise, väga radikaalse poliitilise muutuse diktaatorlusest demokraatia teele, siis see võtab aega, nii et äh, hoidke seda palun kukla taga, kui te annate hinnanguid praegu äh, meie piirkonnas toimuvale. edasi Liibüa juurde. Liibüa on uus riik Äh, tuhande üheksasaja viiekümnendatel see äh, äh, rajati, osaliselt oli see okupeeritud nii brittide, teisest osast ka itaallaste poolt ja kes veel, kümme aastat oli see riik eksisteerinud, kui Gaddafi tuli võimule. Gaddafi on nelikümmend kaks aastat väga rikast riiki juhtinud Äh, ta ehitas üles erinevaid institutsioone, isegi kui ta pidi opositsiooniga võitlema, siis oli sellegipoolest terve äh, äh, onupojapoliitika valet-, valitses juhtidest, kellel ei olnud tegelikult mingisugust kogemust. terve riik kukutas Gaddafi režiimi, aga neil ei õnnestunud tegelikult institutsioonide ehitamise tööd alustada Nad alustasid seda tööd, mina käisin kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Liibüa liidritega kohtumas, seda Araabia liiga peasekretärina. Nad tahtsid paluda meilt abi Euroopa Liidu ÜRO-ga koostöös ja Araabia riikide liigaga ka, et aidata neil institutsioone üles ehitada kahjuks, aga erinevatel põhjustel äh, ma sellesse detailidesse praegu ei laskuks, asjad ei läinud nii. praegusel hetkel on kaks mõtte või ideoloogilist koolkonda, ühed, kes usuvad Liibüa riigi tulevikku ja neid ei saa äärmuslasteks nimetada. liibüalased on kõik moslemid, nii et ma ei pea ütlema siin midagi islami kohta, aga nad on kõik moslemid. ja teine ideoloogiline koolkond oli väga ekstreemsete äh, vaadetega peamiselt moslemi vennaskonnast. nii et äh, kõik on liibüalased, kõik on samast rassist, räägivad sama keelt, äh, korraldasid valimised, valimisi seirasid mitmed, sealhulgas ka Araabia riikide liiga ise. Nendes valimistes ei olnud midagi erilist, need olid tavapärased, õiglased, sada kaheksakümmend liiget äh, on parlamendis. teine grupp, kes sai aru või teine kolmkond, kes sai aru, et nad ei suuda sündmuste käiku äh, muuta, äh, lõid midagi sellist nagu riiginõukogu, kus moslemi äärmuslastel oli enamus ja nüüd on kaks omavahel vastakuti seisvat armeed, juhtkonda äh, ja eesmärk on tegelikult tuua mõlemad grupid kokku ning veenda neid, et nad peavad koostööd tegema. omavahel sõdimine ei ole lahendus ja see hävitab kõik need institutsioonid, mis praegu juba Liibüas olemas on. nii et ma arvan, et Adin Jun, kes töötas koos Euroopa Liiduga, nüüd töötab ÜRO all Araabia riikide liiga on ka oma erisaadiku äh, määranud, kes äh, mitmed, mitmeid aegu Liibüas äh, on elanud. Mm, ta on ka meile teavitanud, et koostööd on ja ma arvan, et me võiksime jõuda selleni, et et mingi lahendus leitakse, kahjuks aga on väljaspoolt sekkujaid ja Bernardino Leon äh, töötab nüüd selle kallal, et see olukord ei jätkuks, ta on pöördunud Julgeolekunõukogusse ning äh, koostamisel on äh, resolutsioon ükskõik kelle vastu, kes terroristlikke lähenemisi kasutab. ja praegu on üldine mõistmine teatud suhtes leidnud selles osas, et Liibüa on õigel teel. Süüria on riik, mis on üks maailma vanimaid. ma ei ole ajaloolane, aga räägitakse, et Damaskus on kõige vanem linn üldse maailma ajaloos. võib-olla see õige, võib-olla vale, ei tea täpselt, aga Süürial on olnud oma panus maailma ajaloole, see on nüüd hävitatud, see on täiesti südantlõhestav, kui te näete, et riik on hävitatud niimoodi pagulasi on kolmteist miljonit, ka sisemiselt ümber asutatud inimesi on palju. Te olete vastu võtnud neid inimesi, te olete väga lahked inimesi aitamaks, nii Süüria pagulasi kui ka Palestiina põgenikke. aga jällegi, paljud sekkujad on olnud just väljaspoolt ka sõjalist sekkumist Hezbollah poolt, Iraani poolt. Te olete olnud tegelikult kaitsvaks äh, vihmavarjuks äh, Süüria režiimi kohal. nüüd on aga vaja seda, et viidaks esimese Genfi konverentsi järg ellu. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunis nad esimest korda kohtusid. teatis, mis siis kokku pandi, selle sisu on akuutne ka täna. Süüria tulevik jääb süürlaste kätesse, on selle dokumendi juhtmõte. Neil on vaja nii valitsuse kui opositsiooni rolli, et alustataks siirdefaasi, kus luud-, loodaks valitsus ja sealt edasi on vaja võimalik, et otsustataks, mis saab tulevikus. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oli see võimalik, aga kui Hezbollah sekkus sõjaliselt mõned kuud hiljem ja Iraan toetas väga tugevat sõjaväeliselt, sõjaliselt kui ka majanduslikult kõiki ei katki. nii et nüüd tundub nagu äh, on erinevaid osapooli, kes ainult olukorda keerukaks muudavad praegu on aga vaja seda, et äh, vaadataks Süüria tulevikku. Süüria tulevik ei ole Nosra, vaid see on äh, inimeste enamuse tahe, sealhulgas kolmteist miljonit pagulast. Äh, nad peavad looma valitsuse, kes peaks kõiki Süüria inimesi esindama. kahekümne teisel on Kairos kohtumine, kahekümne kuuendal edasi Moskvas, kus kõik opositsioonijuhid tulevad kokku. me tõime nad kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal esimesel ja teisel juulil kokku, kakssada viiskümmend süürlast kutsus Araabia riikide liiga nii opositsiooni kui ka kõikidest teistest osapooltest kokku. kahepäevane kohtumine oli, kaks dokumenti võeti vastu Süüria tuleviku teemal, aga edasi äh, Äh, tekkisid tõkked ja enam äh, kokkuleppele ei jõutud. Äh, praegu püüab Egiptus ning ka Venemaa opositsioon kokku saada ning ka valitsuse tuua laua taha, mis on väga hea, kui see kõik niimoodi aset leiab edasi Rootsi ja Itaalia teevad väga head tööd selleks, et äh, näha äh, sõjategevuse lõppu. aprillist kaks tuhat kaksteist on äh, Araabia riikide, riikide liiga nõudnud relvarahu ÜRO-s. ÜRO ajaloo algusest peale ei ole mitte kunagi nähtud niivõrd pika Äh, sõjategevust järjest, kus on nii palju hukkunuid, aga Julgeolekunõukogu samas ei reageeri. nii et äh, see on täiesti ajalooline pretsedent, mida mitte keegi mitte kunagi enam sündimaks näha ei taha. Äh, väga paljud Julgeolekunõukogus on nõus sekkuma ja nad on nõudnud äh, Äh, relvarahu äh, julgeolekunõukogu ÜRO-s tegelikult seisab selle eest, et rahvusvaheline rahu ja julgeolek valitseks, aga on äh, samas julgeolekunõukogu liikmeid, kes ei taha sellist resolutsiooni ja nad ei taha, et see kokkulepe sünniks. Euroopa Liiduna ma arvan, et te peaksite mõtlema sellele, kuivõrd oluline on tagada seda, et Julgeolekunõukogu veto ei rakenduks mitte kõigile. mikspärast peaks relvarahu resolutsioonile rakenduma? miks peaks see sõjaväe, sõjalise abile üldiselt rakenduma? ma arvan, et või ma loodan, et see muutub tulevikus. nüüd peaksin ma rääkima nendest projektidest, mida me tahaksime koostöös Euroopa Liiduga läbi viia. Neid on palju proua Mogherini kõrge esindajaga kirjutasin ma eile alla vastastikuse mõistmise memorandumile koostöö osas. meil on väga hea meel, et Euroopa Liit on aidanud äh, kriisiga võidelda Egiptuses. Äh, kõnelejalt kadus mikrofon. Ah, It stops by itself. So we are, we are very satisfied, we are, we are nii et meil on väga hea meel, oleme väga tänulikud äh, koostöö üle Euroopa Liidu ja Araabia riikide liiga vahel erinevates projektide raames ja me loodame, et see koostöö ainult tiheneb tulevikus. nii et kui teil on küsimusi, palun, hea meelega vastan. suur tänu, äh, härra peasekretär ja kõigepealt annaksin nüüd sõna proua Leo Marile, kes on äh, ka meie Araabia riikide delegatsiooni juht. kõigepealt aga ütleb esimees, et ma palun, kolleegid, teid on kümme, kaksteist, kes on sõna soovinud, olge head, võtke ainult poolteist minutit sõna maksimaalselt, nii et me oleme eh, üksteise vastu siin õiglased, olge head. suur tänu teile, härra esimees. ma sooviksin tänada eh, Araabia liiga peasekretäri teie sõnavõtu eest, mis oli väga täielik ja täpne, sooviksin teile kolm või neli küsimust esitada. esimene puudutab Euroopa Liitu ja Araabia Liiga liikmesriike. Te olete koht-, kahtlemata väga kogenud diplomaat ning te rääkinud sellest, mida öeldakse Araabia riikides <clears throat> sellest, et äh, teatud konfliktide lahendamise võimetus lääneriikide poolt teeb, toob kaasa selle, et Euroopa Liidul on igasugune võimalus lahendust, probleemile lahendust leida. nii et ma tahaksin teada, mida Araabia liiga konkreetselt ootab Euroopa Liitu, minnes kaugemale lihtsalt ilusatest sõnadest või lihtsalt eh, rahalisest toetusest äh, põgenikele. nüüd, mis puudutab Araabia kevadet, sooviksin küsida ka seda, kas äh, on äh, võima-, äh, kas, kuidas lahendada see frustratsiooni probleem, mis noored paljudes riikides on selle probleemini viinud te teate Tunees, mis toimus Tuneesias, Egiptuses, te teate, mis toimub Kuveidis ja teistes Pärsia lahe riikides ning äh, äh, kuidas äh, kombineeritakse, kuidas on seotud hõimudevahelised pinged ja praegune keeruline olukord ning samuti ka seda, kas teil võiks olla rolli mängida selles, mis praegu e-, Euroopas toimub, kuidas läänelikud väärtused lükatakse tagasi, islamiintegrism aina levib ning üritatakse eh, pidevalt suurendada, õhutada konflikti lääneriikide ja araabia riikide vahel, mis paljude jaoks algas kahe tuhande esimesel aastal. Eh, eh, nii, kuusteist on juba kõnel soovid, ütleb esimees. nii et ma paluksin, et oleksime korrektsed, kollegiaalsed, palun ärge rääkige üle pooleteise minuti sest muidu ei jõua peasekretär teile vastata, härra Howard. suur tänu. Äh, kõigepealt äh, ma arvan, et äh, me oleme nõus, et Araabia kevad on peatunud, mingisuguseid lihtsaid lahendeid ei ole, me tervitame edusamme, aga küsimus on selles, mida meie saaksime teha teiega koos, et reforme edasi Äh, tõhustada. Äh, Süüria, äh, ISIS ja kogu konflikti komplekt regioonis, konflikti toetab rahaliselt või erinevaid gruppe toetavad erinevad riigid Araabia liiga riikides enda hulgas, võib-olla valitsuse teates, võib-olla mitte, mida selles osas teha saaks? edasi suur tänu, et tunnustasite meid äh, Palestiina äh, resolutsiooni eest, äh, raske resolutsiooniga alla tegemist, aga Palestiina rahvusliku arusaamise valitsusel on raskusi, et mõlemalt poolelt toetust saada, mida Araabia riikide liiga saaks teha selles osas. ja edasi inimõigused Araabia riikide liiga osas Arab Badavi Saudi Araabias, Nabira Tšaab, Bahrainis, äh, muud juhtumid, äh, mis muret meile valmistavad, te ei pea oma kommentaare siin äh, selles osas tegema, aga palun saage aru, inimõiguste osas meil on siin küsimusi. härra Tannok järgnevalt. suur tänu, härra esimees, ma tervitan meie fraktsiooni nimel ECR on konservatiivid reform-, reformistid, kolmanda suurusega fraktsioon Ähm, tervitan teid siin. Araabia liiga mängib väga olulist äh, rolli äh, ja suur aitäh teile toetuse eest meie ühtsete äh, ohtude e, eest, mis on tegelikult meie julgeoleku võtmeks samuti, Araabia riikide ees need ohud on, ähm, eriti rahvusvaheliste terroristide vastu võitlemine, pühasõdalased siin eriliselt Eh, tahaksin eh, siin härra Hoitile eh, lisaks öelda, et teatud Araabia riikide liiga liikmed on olnud väga mitte abivalmis. ma ei taha konkreetseid riike siin Pärnu lahe ääres mainida, aga väga tugevad tõendid on, et mõningad nendest riikidest on äärmuslasi Liibüas rahastanud ja see on õõnestanud selle riigi ühtset tulevikku ning al-Musra rühmituse toetamine Süürias, mis on kaudselt äh, aidanud äh, tegelikult kogu ISISe fenomeni tekkimist üldse Iraagis ja Süürias. nii et äh, ma tahaksin küsida, mida on võimalik veel teha selleks, et teatud Araabia riikide liiga riike ja valitsusi suunata selleks, et nad lõpetaksid äärmuslaste rahastamise edasi, mis mõtted on teil Türgi suhtes, sest Türgil on väga olulised äh, piirid äh, teie teatud liikmetega, Türgi minu arust äh, suundub praegu täiesti vales suunas, sest meedia süüdistab Türgit seda, et Türgi julgeolekuteenistused on džihadiste toetanud nii Iraagis kui ka Süürias mis on äh, härra Erdogani äh, valitsuse ja Araabia riikide liiga suhe omavahel? suur tänu, härra Tannuk ja nüüd saab sõna proua Šaake. suur tänu, härra esimees, äh, härra peasekretär, tere tulemast, te ütlesite, kuivõrd oluline on Euroopa Liidu li-, liidri roll siin õigete eesmärkide saavutamisel ning Äh, õigusriigi põhimõtete kõrge standard ei ole igal pool Araabia riikides levinud, äh, siin võitja võtab kõik, äh, suhtumine on miski, mis on meie jaoks sageli südantlõhestavate tulemustega. vastastikuse mõistmise memorandum kirjutati Euroopa Liidu ja Araabia riikide liiga vahel alla selleks, et terroristidega võidelda ning ma tahaksin küsida teie käest, kuidas te tagate, et see koostöö ei ole praegu, äh, ei lähe edasi nii, et õigusriigi põhimõtted ja inimõigused ohverdatakse. ei ole mingisugust äh, põhjust äh, unustada ära asju nagu õiglane kohtumõistmine, süütuse presumptsioon ja õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine. ma arvan, et vajalik on rohkem inimõiguste eest ära teha ja mitte unustada revolutsiooni õppetunde, nii nagu teie koduriikides me neid tajusime. ning mind huvitaks ka, mida te saate ära teha selleks, et ennetada igasugust abi, ükskõik kas riikide või rikaste indiviidide poolt äh, äärmuslastele ja džihadistide organisatsioonidele nagu ISIS ja ka teised. Äh, väga suured mureküsimused on just nende kohta ning edasi äh, humanitaarsed katastroofid mitmetes teie liikmesriikides, mida teha ära selleks, et need lubadused äh, Äh, mis on lubanud erinevaid vahendeid äh, tõesti ka viiksid, peaksid paika. edasi palun proua Lohpiirel. suur tänu, härra aseesimees, suur tänu, peasekretär, tere tulemast. mul on küsimus inimõiguste organisatsioonide kohta, mis teil on, on äh, alaline Araabia riikide inimõiguste nõukogu, mis on inimõiguste harta vastu võtnud. küsimus siis selle kohta, millega praegu töötatakse edasi on ka Araabia inimõiguste komisjon, mis äh, võtab erinevate, äh, erinevaid äh, riike uurida, igal aastal tehakse raport ühe riigi kohta. väga julgustav oli see, et eelmise aasta septembris võttis Araabia riikide liiga vastu Araabia riikide inimõiguste kohtu statuudi Äh, samas aga inimõiguste alane statistika regioonis näitab, et äh, inimestel, kes on sellistest äh, õigusriivetest puudutatud, ei saa tegelikult ligipääsu kohtutele või õigusemõistmisele. mis te arvate selle kriitika kohta? edasi Liibüa kohta, te ütlesite, et dialoog võib Äh, ilmselt hästi jätkuda, millega me oleme nõus, aga kas Araabia riikide liiga enda sees on äh, endas diskussioone, et kui see läbi äh, kukub, mis siis saaks edasi? nüüd saab sõna härra Castaldo, palun. suur tänu, pea, härra peasekretär ja suur tänu ka teile, härra esimees paljud on öelnud, et teatud riikide Äh, mõju ja teatud rikaste üksikisikute rahastamise mõju konfliktitsoonides on olnud oluline, eriti Süürias, Liibüas. see küsimus on muidugi teile, aga ka lootust andev äh, avaldus minu poolt, et ma loodan, et Araabia riikide liiga saab olla tugev ja toimiv ning rakendada tõhusaid äh, sanktsioone nendele liikmesriikidele, kes kahjuks nüüd sekkuvad Äh, teistes riikides toimuvatesse konfliktidesse. ja ma tahtsin tõstatada veel ühe küsimuse, mida ei ole veel küsitud äh, ja nimelt Jeemeni kohta. Äh, ma ootaksin teie hinnangut olukorrale. kuidas, mis te arvate riigis toimunud dramaatilistest sündmustest? suur tänu, et tulite meile esindama, esinema ja tahaksin näha teie vaatepunkti. suur tänu austatud äh, peasekretär, äh, äh, kolm küsimust on mul. esiteks, see on rohkem nagu väljaütlemine. muidugi mitte kõik mošeed Euroopas ei jutlusta äärmuslusest, aga mitmed džihadistid on käinud läbi islamikeskuste ja mošeede Euroopas ja Araabia riikide liiga muidugi toetab mošeede ja kultuurikeskuste rajamist. minu küsimus on, mida te kavatsete teha selleks, et sellise väga tõsise probleemiga tegeleda, sellepärast et see paraku loob aina äh, tihedama sideme äh, usu ja äärmuslaste vahel. edasi küsimus immigrantide kohta. see on täielik tragöödia. paljud äh, immigrandid on araabia päritolu ning äh, Vahemerd ületades äh, nad äh, hukkuvad kohutavates tingimustes. see on inimõiguste küsimus, kas Araabia riikide liiga ei pea, ei arva, et päritoluriikides peaks teha midagi ära, näiteks äh, Punase Risti või Punase Poolkuu äh, keskuste ülesehitamine või midagi muud, et toetada neid inimesi kas äh, võetakse midagi ette ka, et äh, kristlaste vastaste veresaunade äh, elluviimine vii-, lõpeks? järgnevalt palun kolleeg Kaaler. suur tänu, suur tänu, peasekretär, teie sissejuhatava sõnavõtu eest. enamik küsimustest on juba esitatud, eriti need, mis on just kõige akuutsemad ja ma tahaksin rõhutada Äh, selleks, et äh, teile selgitada, kuivõrd kiireloomulised on need küsimused. meie oma koduriikides viime läbi väga põhjalikke arutelusid oma avalikkusega äh, selles osas, kuidas islami usku hinnata. ma arvan, et on väga oluline muidugi Araabia riikide liiga distantseerib end äh, terroristidest ja viidata islamile üldse selles kontekstis on teie omaenda pühakirjade ja äh, kogu islami aluste äh, vastane, aga teie olete neutraalses positsioonis selleks, et kõikide Araabia riikide poole selles osas pöörduda, peab olema selge pühendumus lõpetada igasugune äh, selliste äärmuslaste ja rühmituste rahastamine. ja meie väljaspoolt ei saa seda teha, nii et äh, ma soovin, et kui võimalik, siis Araabia riikide liiga võiks äh, kutsuda kokku sunni äh, islami kõrge usulise konverentsi, sest see on põhiliselt nende probleem et kõrged usujuhid oleksid ühel konverentsil koos ja ütleksid kindlalt välja, mis on õige, mis on vale, nii et mitte keegi ei saa äh, mitte legitiimselt viidata teie pühakirjadele ja öelda, et seda ja teist tehakse usu nimel. ma arvan, et see on nii usulisest kui poliitilisest vaatepunktist väga õige. suur tänu, härra Kaaler. härra Temesmaaker, palun siiski härra Panseeri nimel. Äh, suur tänu, härra peasekretär. ma tahaksin küsida teie käest äh, kolm lühikest küsimust, mis puudutab äh, džihadistidega suhteid, siis mida te arvate sellest, et peaks mingisugune Äh, ülemaailmse reeglistiku sisse seadma selleks, et äh, naftadollarid jõuaks mitte džihadistide kätesse? tundub, et äh, äh, Araabia riigid äh,, mitmed äh, on aidanud äh, terroristide äh, treeninglaagreid luua ja nii edasi, tundub, et äh, mitmed äh, maavaradest saadavat rahad on selleks eesmärgiks suunatud. me peame tagama, et oleks siin rohkem ühtset tegutsemist. Te kutsusite ka üles eh, siirdeperioodi austama eh, mitmeid olulisi eh, inimõiguste küsimusi endiselt on Araabia riikides mis te sellest arvate ja Lääne-Sahara loomulikult väga pika taustaga äh, Maroko ja Alžeeria suhted, mis on teie arvamus selles osas? ja nüüd üheks minutiks palun härra Teemesmaaker. suur tänu, äh, härra esimees. ka mina püüan mitte korrata üle kõike seda, mida kolleegid on öelnud ja mõned äh, konkreetsed küsimused siin äh, Äh, selle põhjal, mida ma olen lugenud viimastel päevadel. kõigepealt Palestiina. Araabia äh, riikide liiga tahab äh, Palestiinas korraldada Palestiina staatuse teemal kõrgetasemelist konverentsi. kuidas on selle organiseerimine kulgenud, kui paljud riigid on juba avaldanud toetust sellele konverentsile? mitmetes intervjuudes olen ma lugenud, et te usute, et Daeshi on, Daesh on äh, teise põlvkonna äh, terroristlik organisatsioon. sellega ei saa ainult äh, sõjalist, seda ei saa ainult sõjaliselt lahendada, sellepärast et sarnased imiteerijad tekivad siin ja seal uuesti. selline džihadistide, sellise džihadismi vormiga tuleb kuidagi teisiti võidelda. kas on uuritud, kuidas sellega silmitsi seista ning kuidas kas Araabia liiga on mõelnud äh, Araabia riikide ülese konverentsi kokkukutsumisest, äh, et sellega tegeleda? Te olete äh, juba Pärsia lahe riikide koostöönõukogu konverentsi kokku kutsunud. kuidas te näete Araabia liigaga koostööd selle nõukoguga või kuidas fundamentalistidega selles piirkonnas silmitsi seista? edasi kolleeg Vaigel, palun. austatud peasekretär, te olete meile viisakalt viidanud äh, selles osas, et me ei saa härra peasekretär alustab kõneleja uuesti, te olete viisakalt äh, suunanud meie tähelepanu sellele, et äh, meil on arusaamisprobleeme selles osas, mis Lähis-Idas toimub. ja Äh, tihti oleme me sisuliselt heaks kiitnud äh, sõjalised lahendused. sõjad toovad aga tulevikuks ainult probleeme juurde ja oluline on, et me saaksime aru, kuidas Araabia rahu algatus Iisraeli ja Palestiina probleemi jaoks äh, toimib. täna me näeme, et see lahendus on ilmselt kõige parem ning see projekt on endiselt aktuaalne. kas te kujutate ette, et Araabia liiga alustab uut rahualgatust Süüria jaoks, aitäh! härra Smith, palun. suur tänu. Äh, mainin siin mõnda asja, mida kolleegid ei ole maininud ja see kiidan teid, peasekretär, et te olete vabaühenduste ja kodanikuühiskonnaga Egiptuses ja teise, teistes riikides väga tugevaid suhteid loonud ning äh, meie toetus sellele dialoog ei ole mitte ainult poliitikute vahel, vaid riikide ühiskondade sees ning see, et te olete julgustanud vabakonda, on väga äh, toetust vääriv ka meie komisjoni poolt. <clears throat> ning äh, Egiptuse vabakond on, on on olnud ohustatud sellepärast, et nende tegevust on, neid on ähvardatud. mõned konkreetsed juhtumid äh, Araabia Inimõiguste Kohtu äh, toetus, mulle tundub, paberil on tegemist väga intrigeeriva organisatsiooniga, aga tänastes äh, rahvusvahelises kontekstis me oleme toetanud Äh, Palestiina suhteid äh, Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga ja nii edasi, kuidas me saaksime toetada teid äh, nende väärtuste universaalset rakendamist? aitäh, härra juhataja, tänan peasekretäri tulemast ja ettekandega esinemast. tahtsin puudutada kolme aspekti Euroopa Liidu ja Araabia liiga koostöös. kõigepealt olukord Liibüas ning te teate, kui olulist rolli Araabia liiga siin mängib. ning äh, tahaksin rääkida teekaardist liigakriisi lahendamisest ja minu küsimus on, missugused on võtmetähtsusega elemendid niisuguse teekaardi suhtes ning missugused on valdkonnad, milles Araabia liiga saaks äh, läbirääkimistele kõige rohkem kaasa aidata ja loodame, et need läbirääkimised tulevad edukad. teine küsimus, võitlus organiseeritud kuritegevusega ning iseäranis relvade kaup, relvakaubandusega missugune on siis Araabia liiga ja Aafrika riikide olukord ning mis meetmeid on rakendatud. kolmas küsimus, võitlus terrorismiga. usun, et meie strateegilises partnerluses on see prioriteet number üks ja minu küsimus on järgmine. kas Araabia liigas on olemas mingid mehhanismid või platvormid äh, hea tava levitamiseks seo-, seoses usulise äärmusluse leviku vastu võitlemisega? aitäh, väga meeldiv on teid näha, härra Alarbi. julgeolekunõukogu tööajast mäletan teid. tahtsin rääkida Liibüast. Liibüas on sisuliselt esindussõda, kus Araabia liiga liikmed üksteisega võitlevad, Saudi Araabia toetavad Tobrukit, Egiptus ja teised teisi, Katar, Türgid toetavad näiteks Mesuratat Tripolis. et millisel määral Araabia liiga kaalub, kui poliitilist äh, lahendust ei leita. et millisel määral siis on kavas niisugust unilateraalset äh, sekkumist Liibüas jätkata ning sisuliselt täpselt samasugust esindussõda näeme Süürias ja Iraagis. kuna, kui, kui Mosul vallutatakse, taaslased äh, välja aetakse sealt, siis tuleb tohutu humanitaarkriis sunnielanikkonna seas, kes Mosulis põhilised on ning mida teeb Araabia liig-, liiga selle vältimiseks? aitäh, proua Futiga, palun! Thank you, Chair! aitäh, Teie Ekstsellents, suur tänu tulemast meie komisjoni ning suur tänu teie väga huvitava ettekande eest. lubage mul esineda ühe mõttega. mina esindan Poolat Euroopa Parlamendis ja seetõttu arvestades meie kogemust, kui me räägime Vene panusest, siis ei tohiks me tähelepanuta jätta võimalikku panust kohutava olukorra lahendamisse Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas ning oodata positiivseid tulemeid. ent nii palju kui mina tean, Venemaa on siin nii osa probleemist kui ka osa võimalikust lahendusest, seda mitte ainult Kesk- ja Ida-Euroopas. nii et palun arvestage seda ka. tahaksin samuti ühineda nende kolleegidega, kes äh, kutsusid üles laiemalt hindama Araabia liiga raames äh, kristlaste massilist tapmist ning äh, võimalikku sekkumist sellesse, sest praegu toimub tõesti massimõrv üle kogu maailma ning äh, iseäranis Põhja-Aafrikas. et millisena teie näete praegust dialoogi Bernardino Leoni juhtimisel ning äh, Albeida ja Darma hiljutisi arenguid Liibüas. härra Puhha, palun. aitäh, härra peasekretär, et olete nõustunud siia arutelule tulema ning tänan teid suurepärase ettekande eest. tahaksin ühineda härra Smithi küsimusega inimõiguste olukorra kohta Egiptuses, sest äh, asi puudutab sealt küll, seal kristlasi mitte ainult, aga kristlasi ka, rahumeelseid eh, demonstrante. ning minu küsimus on, et Euroopa Liit saaks suhteliselt väikeste kulutus, kulutustega siin eh, tegelikult päris palju ära teha, aga mida te meil soovitaksite teha? aitäh, härra Kand äh, äh,. aitäh tere, austatud peasekretär, mul on hea meel, et äh, saame arvamusi vahetada niisuguse kogenud poliitikuga. mul on kaks märkust ja paar äh, üldist küsimust. või üks märkus ja paar küsimust. see märkus on, et te ütlesite, et suhted Araabia ja moslemi maailma vahel, neid vaadatakse läbi terrorismi prisma üksnes, aga me peaksime tagama, et need suhted oleksid märksa laiemad. Äh, küsimused, mis mul on, neid on kaks. rääkisite demokraatiast ja ütlesite, et läheb aega selle saavutamisega ja rääkisite, et teie lapselaps oli Taheri väljakul ka. mure, mis mul on sellega seoses, see seisneb selles, et me paraku ei näe neid edasiminekuid, mida me lootsime näha ja mida araabia maailma inimesed lootsid näha. pigem sotsiaalse õigluse asemel näeme me üha enamate diktaatorite tõusu võimule, võtame Egiptuse näite näiteks. tekib olukord, kus, kus eh, sisuliselt praegusest poliitikast võrsuvad uued ISISed, see massiline inimeste hukkamine poomise teel. mul ei ole palju aega paraku, ma ei saa üksikasjalik-, põhjalikult peatuda nendel küsimustel, aga see äärmuslaste väljakutse sellega seoses, kuidas aitab meid see, kui me kõik nii-öelda ühte potti paneme ja, ja ei hakka eh, üldse eraldusjooni tõmbama islamistide ja äärmuslaste vahel. see ei aita probleemi lahendada. aga siin on tegelikult teatud võimalused probleemi lahendada ja selgust peaks rohkem olema. aitäh! veel kolm härra Freund. austatud peasekretär, olen kindel, et te olete lugenud äh, uudiseid selle kohta, et läänemaailmas äh, suhtumised muutuvad iseäranis Ameerika Ühendriikides seoses äh, president Assadi edasise osalusega tulevastes rahukõnelustes kas te toetate seda arvamuse muutust, sest praegune, senine seisukoht oli, et president Assad peab kohe tagasi astuma, et üldse mingid kõnelused toimuda saaksid? ning kas te soovite Euroopa, soovitate Euroopa Liidul sama seisukoha võtta? härra Lopes. kõigepealt sooviksime tänada teid selle eest, et te meie komisjoni külastate ja e, täname teid ka e, selle eest, mis me oleme kuulnud teie kohtumisest e, proua Mogheriniga ning sooviksime kõigepealt teada, milliseid suhteid oleks meil võimalik äh, arendada, kuidas oleks suhteid võimalik arendada Araabia liigaga ning samuti, millised äh, on võimalused suurendada regionaalset integratsiooni, sest õnnetuseks äh, on ähm, araabia keelt rääkivate riikide piirkond üks vähem integreeritud kogu maailmas ning meil on ühiseid, palju ühiseid väljakutseid ja samuti, kuigi tundub see ilmselge olevat, tahaksin siiski meenutada äh, et äh, meie välised väljakutsed on tõesti jagatud väljakutsed, äh, nii, sest terrorism on suur probleem nii meie kui teie jaoks, äh, sest kõige, džihadismi kõige traagilisemad tagajärjed annavad ennast tunda just islamiriikidest. ja viimane kommentaar. härra Krassis. usun, et üks suurimaid ohte, mis praegu meie ees seisab, on see, et me läheme tsivilisatsioonide konflikti teed. me saame praegu tõdeda ju, et kõigis kultuurides on eri aspekte. käisin Tuneesias parlamendi delegatsiooni liikmena ning nägin, et, et seal oli Araabia kevad edukas, see on üks riikidest, kus toimub demokraatlik liberaalne debatt ning kus toimusid valimised ning austatakse ka valimisi kaotanud poliitikuid ning sisuliselt olukord normaliseerub. minu küsimus teile, härra peasekretär, missugust rolli saaks Euroopa Liit mängida, missugune võiks olla Euroopa Liidu panus et oma ajaloolisest kogemusest tulenevalt aidata Araabia maailmas toimuvatel protsessidel edukalt kulgeda. aitäh, austatud kolleegid ning meie külaline üritab nüüd teha võimatut, vastata kõigile nendele, vastata kogu sellele küsimuste tulvale kümne-üheteist minutiga, mis meil on jäänud. ja väljakutse lahendamine on teie käes, härra El Rabi väljakutse on tõesti tohutu, ma ei tea, kuidas mul õnnestub sellega toime tulla. lubage mul kõigepealt alustada üldiste märkustega tulenevat küsimustest, mis on tõstatatud. ja siis üritan puudutada vähemalt osasid äh, konkreetsemaid aspekte. sest kõik need asjad on muidugi omavahel seotud või paljud on seotud. aga lubage siis ma alustan paari olulisem, üldise märkusega kõigepealt äh, oli terve rida küsimusi mulle, mis äh, lähtusid sellest, et Araabia liiga on nagu julgeolekunõukogu ja saab otsustada Liibüa, Jeemeni ja teise ja kolmanda riigi kohta asju. ei, see ei ole niimoodi. Araabia liiga on ÜRO harta kaheksanda peatüki kohane organisatsioon, mis kui tekib mingi rahu- ja julgeolekualane küsimus, peab selle küsimuse saatma lahendamiseks Julgeolekunõukogule. me üritame vastaspooled saada ühe laua taha ning sõltume nagu teisedki organisatsioonid nagu ÜRO-gi sellest, milles pooled on kokku leppinud, meil ei ole siin mingit riigiülesust. no Julgeolekunõukogus seitsmenda peatüki alusel teatud riigiülesus on, aga aga igal juhul muus osas me oleme tavaline organisatsioon kes saab teha üksnes nii palju, kui tema liikmed nõus on tegema. või enamus liikmeid nõus on tegema. näiteks minult küsiti Liibüa kohta, jah, seal on kaks koolkonda praegu või kaks poolt, kes omavahel võitlevad, me üritasime paar päeva tagasi veel saa-, saada paika mingi legitiimse lahenduse ja jõuda kokkuleppeni dialoogipõhiselt. teine üldine märkus, mida tahaksin millega tahaksin esineda. puudutab äh, küsimusi, mis on seotud sunna ja, ja šia kohta. no teie olete siin kristlased, teil on katoliiklastel, protestantidel, õigeusklikel oma äh,, oma nii-öelda piiblidega. meil on üks äh, nii-öelda siis see pühakiri ja, ja samas on äh, teatud ajalooliste sündmuste tõlgendused, mis on erinevad, mis ei ole üldse tänase maailmaga seotud ma ütlen selle otse välja, mis on poliitilised. me ei ole, me, me nendest üldse varem ei kuulnud, enne kui, kui Khomeini Iraanis võimule tuli. teatud asjad prantslaste lahkumisega seoses Alžeerias olid, aga kõik need küsimused lahenesid, aga minu riigis Iraani šahh, siis kui ta oli ja president Nasser oli, oli Shia näiteks ja ja varem me üldse nendele küsimustele ei mõelnud, see on, see on tegelikult puhtpoliitiline asi. kui ma räägin usust, siis ma mõtlen kõikidele uskudele maailmas, kas monistlikud, judaism või kristlus või islam, monoteistlikud usud, äh, sisuliselt kõik on seotud inimõigustega, et kuritegusid ei tohi toime panna, kõik olete näinud ju äh, ju filmi sellest, kuidas Saladin toim-, toimis humanistlike väärtuste raames, kui või, või põhjal, kui eurooplased seda ei teinud. aga sisuliselt on tegemist ju olukorraga, kus meil on teatud inimesed, kes on äh, ühisk-, tahavad ühiskonnast välja astuda, on ühiskondliku korra vastu, näiteks Saksamaal oli äh, Baden-Meinhofi rühm, Itaalias olid punased brigaadid, kuidas saab seda seletada? teatud ajaloolistel perioodidel eri põhjustel leiate, et ühiskonnas tekivad niisugused äh, rühmitused niisugused äh, hälvikud. ja meie maailma osa praegu kannatab nende tõttu. rahastamine. Bahreinis toimus oktoobri lõpus väga oluline kohtumine, et Julgeolekunõukogu abiga tagada, et terroristlike organisatsioonide rahastamiskraanid keeratakse kinni. no loomulikult teil on praegu selja taga väga valuline väga, väga valus kogemus rünnak Charlie Hebdo vastu, ma avaldasin avaldasin ise ühena esimestest kaastunnet Kairo saatkonnas ja see on täielik šokk. aga meie kannatame selle all täpselt samuti, ärge unustage seda ja vaadake oma ajalooraamatutest järgi. üheksa, tuhande üheksasaja neljakümne kuuendal aastal Ahmed Meeru, äh, Egiptuse president, äh, tapeti islami vennaskonna poolt, äh, terroristide poolt, president Nukrashi hiljem täpselt samuti, kaheksakümne esimese aastal tapeti president Sadat sama vennaskonna poolt. nii et me oleme äh, moslemiterroristide käe läbi kannatanud. täpselt samuti. Teie tunnete seda praegu lihtsalt, sest nüüd on asi jõudnud üle Vahemere teieni. aga tegelikult on tegemist probleemiga, mis puudutab kogu maailma. eile välisministritega rääkisime sellest peame vahetama luureandmeid, tegema koostööd ekspertide tasandil, ma ei ole ise ekspert nendes küsimustes, aga usun, et see on osa vastastikuse mõistmise memorandumist, mis eile allkirjastati kõrge esindajaga. on oluline, et kõik riigid maailmas, kes usuvad sellesse, et jõu kasutamine ei ole õige lahendus, ei ole lahendus, et kõik need riigid paneksid oma jõud kokku ja üritaksid selle probleemi lahendada. palju oli küsimusi seoses inimõigustega? kõik inimesed, kes käisid Tuneesias, Liibüas, Süürias, Jeemenis, Tahiri väljakul, nad ta-, tahtsid demokraatiat, head haldust, sotsiaalset õiglust, kas me oleme selleni jõudnud? no loomulikult riik number üks on praegu Tuneesia, kus, kus asjad paremuse poole lähevad ning loodan, et ja, ja teised järgnevad, loodan, et teie ka sinna tulete. väga oluline on aidata kõigil tagada, et valimised viidaks läbi õigesti võib-olla mõned inimesed minuga ei nõustu, aga minu hinnangul see nii on. nii, mitu korda mainiti mošeede rolli? loomulikult on mošeedes inimesi, kes on äärmuslased, äärmuslikult meelestatud. ja see on kohalik küsimus, mis tuleb lahendada ja vaadata kohalikul tasandil ja tagada, et niisugused inimesed äh, löödaks sealt minema, Egiptuses seda tehakse praegu, Egiptuses valitsus analüüsib praegu jutlustajate vaimulikke tegevust ning üritab tagada, et, et seal mingit äärmustust ei levitata. see ei ole kerge, aga seda üritatakse teha. ja riigid üritavad seda teha üle kogu maailma, see ei ole asi, mida saaks sajaprotsendiliselt tagada, aga püüda tuleb. selge on see, et moslemite või kristlaste, ükskõik kelle tapmine on seadusevastane kõigi usundite kohaselt ja see tuleb lõpetada, aga me peame üritama seda saavutada üheskoos, iga riik teeb seda loomulikult oma pingutustega, ent koostöö aitaks meil seda eesmärki saavutada. mida Araabia liiga on siin teinud? pärast ISISi või Darish või teiste rühmituste, nii-öelda teise põlvkonna terroristlike organisatsioonide teatud äh, samme, Äh, toimus seitsmendal septembril Araabia liigas väga oluline kohtumine, millel otsustati, et vaja on, on laiemalt tegeleda selle nähtusega. mitte ainult julgeoleku või sõjaliste vahenditega, vaid tuleb äh, kaasata ka kultuurilised, kultuuriline analüüs, haridussüsteem usuasutused ning liiga sekretäriaadina on meil palutud juba ekspertide kohtumised korraldada, me oleme seda teinud, oleme tellinud uuringu ning uuring, ekspertide analüüsi tulemused esitatakse meie liikmesriikidele, kahekümne teisel veebruaril tuleb meil jätku konverents kakskümmend kaks, kakskümmend kolm veebruar Araabia liiga egiidi all, selleks, et valmistada ette laiem uuring ja projektid, mille hulka kuulub ka luureandmete kogumine. ja esitatakse selle tulemused kaheksandal märtsil eh, ministritele, välisministritele. jaa rääkisin eile sellest välisministritele ka. ja võib-olla õnnestub meil ekspertide ühisistung korraldada, sest äh, tegemist on siin probleemiga, mis puudutab kogu maailma. Need terroristlikud rünnakud võivad aset leida ükskõik kus, on olnud Ladina-Ameerikas varem selliseid asju, praegu on Euroopas. mina elasin palju aastaid Ameerika Ühendriikides ma ei mäleta kõiki nimesid praegu, aga ähm, neid rühmitusi oli väga palju, kas usulistel põhjustel moodustunud rühmitused või või mis iganes muud rühmitused, aga tegemist on siis äh, niisuguste äärmusrühmituste näol probleemiga, mis puudutab maailma kõiki riike kahekümne esimesel sajandil ning kõik maailma riigid peavad osalema selle lahendamises. väga palju oli küsimusi ja Lääne-Sahara osas näiteks oli küsimus, siin meie midagi ei tee, see on A, Aafrika Liit, kes sellega tegeleb ja ÜRO, aga Araabia Liiga Lääne-Sahara asju üldse ei aruta. see otsus tehti enne, enne kui mina liigas sekretäriaati tulin ja ma ei üritagi seda muuta. mis puudutab nüüd äh, Palestiinat ja Araabia rahualgatust. Araabia rahualgatus oli kahe tuhande teisel aastal Saudi Araabia ettepanek Beirutis ja igal tippkohtumisel korratakse seda uuesti üle. see on kaksteist aastat nüüd laual olnud ning Iisraelilt ei ole mingit vastust. kui ma olin välisminister, siis äh, oli Iisraeli rahualgatuse üks algatusrühm, kelle esindajad minu juurde tulid ja nende sõnum oli, et Egiptus esimesena allkirjastas rahulepingu Iisraeliga ja nemad peaksid seetõttu võtma endale juhi rolli ning veenma kõiki Araabia riike täitma oma kohustusi Araabia rahualgatuse raames, mis eh, siis puudutab suhete normaliseerumist, normaliseerimist Iisraeliga, et Iisrael hakkaks täitma oma kohustusi. ja Iisraeli põhikohustus on loomulikult väed välja viia, tagasi tõmbuda. no sisuliselt, eh, sisuliselt on siin tegemist eh, niisuguse tehinguga, kus äh, üks, üks pool täidab oma kohustused ja teine pool on nõus selle vastu oma kohustused täitma. vorst vorsti vastu. nii et araabia, araablased on nõus suhted normaliseerima ja Iisrael väed välja viima. ning äh, ma usun, et see, mida praegu vaja on, kui Euroopa Liit soovib siin mingit rolli mängida, ongi öelda pooltele, et äh, vaadake, deklareerige nüüd, et te hakkate oma kohustusi täitma ja täitke need. jah. Äh, mulle öeldakse just, et ma peaksin otsad kokku võtma. jah, mul on, mul oli kuus küsimust veel, mida ma tahtsin käsitleda, aga ma võtan asja kokku järgnevate sõnadega. Euroopa Liitu austatakse üle kogu maailma järjest rohkem ma ütlesin ÜRO-s juba terve rida aastaid tagasi, et kui küsitakse, mida, mida te teete mingi probleemi lahendamisel, kui küsitakse praegu kellegi käest, siis sageli kõlab vastus, et me jälgi-, teeme sedasama, mida Euroopa Liit teeb. et sisuliselt Euroopa Liitu peetakse praegu maailma südametunnistuseks. et te toimite õigusriikluse traditsiooni raames, järgite rahvusvahelist õigust, meil on praegu rahvusvaheline poliitiline õigussüsteem olemas ning Euroopa Liit üritab selle raames püsida oma tegevuses kui me, kui me nii-öelda vaatame Iisraeli-Palestiina konflikti selle raames, siis või selles valguses, siis need juhised, mis tulevad Euroopa Liidu poolt, on igati, igas aspektis vastavad praegusele rahvusvahelise õiguse olukorrale. ning seoses probleemiga, mis kõigi ees täna seisab, ähm, on ainus asi, mida ma saan öelda, ma lõpetangi nende sõnadega, et me peame kõik üksteist aitama. see on probleem, mis on inimkonna ees seisnud kogu aeg. et kui me tahame elada rahus oma lastega, siis on järsku nüüd minu meelest igas riigis olnud terroristlikke meetmeid aja, läbi ajaloo kus äh, terroristlikud organisatsioonid on tahtnud niisugust rahumeelset äh, olukorda rikkuda. ent siiani on see, see püsinud äh, riigi, konkreetse riigi raames. aga praegu on need, need piirid muutunud väga häguseks ja Bahreinis räägiti konverentsid sellest aga praegu me oleme kõik vennad-jõed, me kõik elame üheskoos selles maailmas, sellel planeedil ja me peame tegema koostööd, tagamaks, et me saame rahumeelselt edasi elada. aitäh! Thank you, thank you very much, Secretary General El Arabi, I think uh, your message aitäh, härra El Arabi! Teie sõnum oli selge, me tahame ka teha koostööd Araabia liigaga, kes on oluline regionaalne organisatsioon, tugevdamaks maailmakorda ning äh, vältimaks ekstremismi ja terrorismi. tänan kõiki ning äh, minuti pärast jätkame oma päevakorraga. Dear colleagues, we will resume the äh, kallid kolleegid, äh, jätkame arutelu. Äh, me räägime endiselt Makedoonia eduraportist, mille autor on härra Vaigel ning nüüd annan Makedoonia delegatsiooni esimehele sõna, tema, see on härra Peterle, palun, teil on sõna. May I please ask everyone palun kas istuge oma kohtadele või lahkuge ruumist. palun olge solidaarsed. Alois. Alois. okei okay. Gospod predsednik, drage kolegice in kolegi, čestitam kolegu Vajglu. austatud ah, esimees, head kolleegid. Eh, suur aitäh võib öelda, et äh, meie raport näitab äh, Euroopa-meelset äh, lähenemist ning näitab ka, et teatud probleeme on selle kandidaatriigiga. juba mitmendat korda on Euroopa Komisjon pakkunud välja liitumisläbirääkimiste alustamist, nõukogu aga ei ole sellega olnud nõus ja seetõttu on oluline, et raportöör kõigepealt eh, omad eh, ootused eh, edastaks Euroopa Liidu institutsioonidele. liitumisläbirääkimised aitavad ka protsessi kiirendada ja mõningad küsimused on võimalik ka avalikumalt läbi rääkida ja see aitab ainult edasiminekule kaasa Makedooniaga suhete delegatsiooni esimehena äh, kahetsen ma, et äh, Makedoonia äh, ei ole oma lubadustest täielikult kinni pidanud. Strasbourgis oli meil väga hea töökohtumine ning samas on väga suured staatuse erisused Lääne-Balkani riikide, kandidaatriikide vahel ning see ei toeta tegelikult stabiilsuse saavutamist regioonis on väga oluline, et me saaksime siin minna edasi just selle äh, raporti taustal. edasi saab sõna äh, Mako, äh, proua Makove asemel äh, härra Preida. <laughs> okei, so I will speak. nii, suur tänu, härra Plankovitš Uh, ma räägin siis Novakovitši nimel, kes on meie fraktsiooni variraportöör, keda täna siin ei ole. kõigepealt see, mis äh, puudutab läbirääkimiste alustamist, eri, eh, siis variraportöör ütleb, et eh, temal on kaks märkust raporti kohta kõigepealt äh, see, mis äh, äh, puudutab õigussüsteemi, tsiteerin, suure rahuldustundega kohe täheldan, et Makedoonia see on õigussüsteemis oma olukorda kõvasti parandanud ja eh, riik suudis väga paljude väljakutsetega eh, ühele poole saada, näiteks eh, töökoormuse vähendamine, samuti õigussüsteemi, kohtusüsteemi või ülemkohtu ülimuslikkus ja iseseisvus ning samuti ka kriminaalõigussüsteemi parandamine, sellega seoses äh, Eh, tuleks jõupingutusi eh, eh, jätkata, kontrollida kohtunike iseseisvust ning samuti ka kohtuväliste lahenduste otsimist ning samuti ka ühiskonna haavatavamate liikmete toetamine kohtudes. teine oluline küsimus on korruptsioonivastane võitlus ning proua Mark või ütleb, et äh, on tehtud edusamme, kolmkümmend kolm kõrgetasandilisest äh, äh, protsessi on käivitatud, samuti võideldakse korruptsiooni ja orga-, organiseeritud kuritegevuse vastu, seda on kinnitanud ka siseminister, samas peame aga nõudma paremaid tulemusi, korruptsiooni ennetustöö näiteks on see, et puudub puudub otsene koostöö IT-vallas prokuratuuri ja politsei vahel ning sellele peaks tulevikus tähelepanu pöörama, nagu ka korruptsiooni seadusandluse väljatöötamiseks seda kõrgetasandilise ja poliitilise korruptsiooni vastases võitluses ning nüüd räägin prantsuse keeles edasi. no ning mina kui Rahvapartei koordinaator tahaksin mind kõigepealt meenutada, et laienemispoliitika on üks Euroopa Liidu äh, olulisemaid poliitikavaldkondi, millele rajaneb eriti pärast üheksakümnendaid kogu meie identiteet ning äh, samuti on see olnud väga edukas, meile parim tõend on see, et ähm, kuidas on suudetud äh, sulandada Euroopa Liitu, Kesk- ja Ida-Euroopa riigid, kes äh, on Euroopa Liidu täieõiguslikud riik, liikmed ning kelle äh, läbirääkimised Euroopa Liiduga liitumiseks olid olul-, mängisid olulist rolli demokratiseerimisprotsesside läbiviimiseks nendes riikides paljudes liikmesriikides mm, on praegusel hetkel umbusaldus, kõhklused Euroopa Liidu edasise laienemise osas, kuid mm, ärgem unustagem, et et mm, demokratiseerimisprotsessile aitas kõvasti kaasa läbirääkimisprotsess Euroopa Liiduga ühinemiseks, ärgem arvagem, et äh, see teistmoodi teistes riikides, see laienemine on äärmiselt oluline osa demokratiseerimisprotsessi läbiviimiseks. lisaksin ka seda, et olen nõus härra Vaigliga, Makedoonia peab läbirääkimisi alustama ning see on ainus punkt, mille osas soovisin ma äh, Äh, midagi äh, öelda, see on kahtlemata keskse tähtsusega punkt. ärgem kunagi äh, unustagem, millised põhjused on, on lokaalse tähtsusega poliitika, on selle taga, et ei, laienemisprotsess pole jätkanud, me saime teist suurepäraselt aru, härra Breda, ütleb esimees. ja härra Howitt, koordinaator ja endine raportöör, suur tänu teile, ma äh, olen variraportöör eh, ja sooviksin, eh, sooviksin öelda, et ma toetan täielikku härra raportööri, nii et soovin talle palju edu ja täna selle raporti projekt, eh, esialgse kavandi eest, mis äh, on äärmiselt oluline meie komisjoni jaoks, parlamendi jaoks on väga tähtis, et jääksime oma seisukoha juurde, eh, toetades Makedoonia eh, läbirääkimiste eh, alustamist, on häbiväärne, et nende, need on edasi lükatud. meil oleme ei lubanud, et komisjonis nime küsimus saaks poliitiliseks spordiks ja kõik kolleegid peavad leida, soovima konsensust, sest muidu meie dokument, meie raport ei muuda asju mitte paremaks, vaid harvema, halvemaks. peame äh, üritama läbi rääkida äh, nime küsimuses, kuid samas see on nii oluline osa ühinemisprotsessist, et me peame tegema olulisi kommentaare selles osas, ma ei varja ka seda, et viimase parlamendi Ehm, koosseisu lõpus ma avaldasin kahtlusi ÜRO eh, vahendaja rolli edukuse kohta ning see on samuti eh, veel arutelu küsimus. leian, et parlamenti lepituses on meil samuti rolli mängida, ma olen nõus sellega, mida ütles härra Vaigel, eh, ma ise sooviksin seda ka, kuid sooviksin öelda ka üle, kogu ülejäänud komisjonile, et äh, viimane edukas läbirääkimiste lepitusvoor hakkas lõppema, siis äh, me ei hakanud üht osapoolt teise vastu üles kütma või kedagi süüdistama, äh, kuid äh, mm, mulle tundub natukene praegu, et härra Vaigli teksti võiks tõlgendada kui opositsiooni süüdistamist. ma arvan, et kõigil osapooltel on ro osa, roll mängida lepituse saavutamiseks ma olen nõus sellega, mis ta ütleb meediavabaduse, korruptsiooni ja kohtuküsimuste üle, kuid äh, samas äh, need küsimused tuleks äh, lahendada riigis endas, kuid samas ei saaks öelda, et tegu oleks unikaalselt keeruliste probleemidega, mis takistaks läbirääkimiste edasist arengut. sooviksime muudatusi lõikudesse viis ja kakskümmend kaks põhiseaduse muutmise osas igasugused eh, põhiseaduse muudatused peaks olema laiapõhjalise toetuse saanud, see pole muidu võimalik. nii et ühepoolseid kirjeldusi, eh, mis puudutab parlamendi boikotti lõigus kuus, see tuleks võib-olla üle vaadata ja mis puudutab nüüd lõiku kakskümmend kaks, eh, siis mis puudutab rahvusvahelisi finantsalasid, siis oleme selle ettepaneku osas äärmiselt mures ja seda mitte ainult Makedoonia, vaid ükskõik millise riigi puhul öeldakse, et soovitakse sotsiaalsete töökohtade küsimust edasi arendada, ma ei tea, kuidas see saab olla kooskõlas sellega, mis riigis praegusel hetkel toimub ehm, Eh, samuti näiteks ollakse veendunud eh, samasooliste eh, kooseluseaduse vastu, sellega peaksime samuti tegelema ning samuti ma ebaharilikult viitasin ka härra Kasarovski juhtumisele, mina olen endine raportöör ning ma toetan seda, mida ütles härra Voogl, me peame olema äärmiselt ettevaatlikud, kui me hindame kohtuprotsesside Ehm, erapooletust, kuid minu meelest on tegu ikkagi valikulise õigusmõistmisega ning sellega seoses ma eh, tahaksin siiski mingisugustki viidet sellele juhtumile, suur tänu. suur tänu, härra Howitt, härra Tšanok. mina samuti sooviksin eh, eh, tänada härra Vaiglit, kes on uus raportöör Makedoonia küsimustes ta on sellest piirkonnast ise pärit ning tal on ka suured kogemused ja ta kindlasti toetub ka eh, parlamendi eelneva raportöörina Howardi poolse toetusega ja eh, Eh, loodame, et äh, Makedoonial lubatakse ühinemisläbirääkimisi nüüd alustada, häbiväärne on, et üheksa aastat on mööda läinud ning endiselt äh, on ta äh, nii-öelda limbos, ta praegusel hetkel võib öelda, et, et põhjus on selles, et üks või kaks liikmesriiki on sellele vastu, et komisjon alustaks liitumisläbirääkimisi Makedooniaga, loomulikult on seal probleeme Eh, ta, see on eh, eh, väike riik, millel puudub väljapääs merele, seal on, seal on etnilised pinged mitte ainult albaanlaste ja slaavi elanikkonna vahel, vaid samuti ka radikaliseerimisprobleem suur, mõningate moslemid kogukondade juures on seda täheldatud ja samuti seda võis ju öelda ka Montenegro ja teiste Lääne-Balkani riikide kohta, samuti on seal suured äh, poliitilised äh, probleemid äh, ja samuti ka opositsioonis olevate sotsialistidega ja parlamendi boikoteerimisega. kuid samas on Makedoonia teinud siiski suuri jõupingutusi selleks, et edasi liikuda, eriti on tehtud edusamme õigussüst-, süsteemi olukorra parandamisega ja õigussüsteemis töötajate koolitamisega, samuti tehakse jõupingutusi korruptsioonivastases võitluses. sooviks näha ka rohkem äh, äh, rohkem äh, ärisõbraliku kliima edasist arendamist ja proua Mogherini kui endine Itaalia välisminister on väga pühendunud Lääne-Balkani piirkonnale. ta on korduvalt öelnud, et oma uues rollis sooviks seda leida, äh, keskenduda äh, ka nime küsimusele. ma sooviksin korrata seda, mida ütles härra Preda Euroopa Liidu ähm, ka liitumise ähm, perspektiiv on äh, tõeliselt tõeline präänik, millega esile kutsuda uusi Eh, reforme Makedoonias ning kui me seda pidevalt edasi lükkamine võib tekitada see nii sotsiaalset kui poliitilist ebastabiilsust ning samuti ka skeptitsismi Euroopa Liidu suhtes. Ah, sooviksin äh, korrata veel kord seda, et Euroopa põhiline äh, vahendaja äh, ei ole veel siin käinud, me peaks võib-olla ta äh, siia kutsuda, et ta selgitaks, millised on tasandil praegusel hetkel ÜRO äh, tasandil läbirääkimised Makedoonia nime küsimustes. Äh, mina seda pikka kunstlikku nime keeldun kasutamast. suur tänu, palun kolleegid, ärge rääkige kauem kui üks minut, aitäh. suur tänu mul on neli märkust teha. meie e, e, esmane prioriteet on loomulikult Euroopa perspektiivid selle piirkonna jaoks, samuti tema suveräänsus ja iseseisvus. oleme nõus komisjoni poolsete märkustega, mis nad tegid kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, mis on seotud Eh, sõnavabaduse, meediavabaduse ning eh, õigussüsteemi iseseisvusega. ning see puudutab igasuguseid institutsioone, see puudutab eh, ka valimisi, tundub, et valitsus on pöördunud ka OSCE poole, siis on selliseid samme, mis on negatiivse mõjuga heanaaberlike suhete arendamisel. näiteks viited Suur-Makedooniale ning äh, nõu, territoriaalsete nõudmiste esitamine naaberriikidele äh, nagu Kesk-Ilvjõe puhul on tehtud äh, härra Miloševski parlamendi asespiikeri visiit, kes kes ilmus kohale Makedoonia lipp käes. see ei olnud eriti hea mõte. igatahes ei ole see probleem, mis puudutab ainult selle piirkonna riike, vaid see on rahvusvaheline probleem, vaid see tuleb tõstatada ÜRO Julgeolekunõukogus. Euroopa peab selgelt väljendama oma seisukohti sest äh, nime küsimus ei saa olla vabanduseks äh, reformide mitte läbiviimisel. Äh, neljandaks, nõukogu otsustas paar päeva tagasi, või vabandust, paar nädalat tagasi, kuueteistkümnendal detsembril kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tagasi tulla ähm, selle riigi ühinemisläbirääkimiste käivitamiseks, kuid selleks tuleb läbi viia reforme ning teiseks tuleb säilitada häid suhteid naaberriikidega ja üritada leida lahendusi, mis sobiks kõigi osa, kõikidele osapooltele nime osas ning see peaks olema ka Euroopa Parlamendi sõnum. lõpetuseks sooviksin öelda seda, et äh, Makedoonia ei ole veel valmis äh, ühinemisprotsessi äh, alustama seoses demokraatia defitsiidiga ning äh, heanaaberlike suhete mittearendamisega naaberriikidega. ja see on kõik ainult Makedoonia enda vastutuses, see oli kolm minutit, mitte üks, härra Papadekis, palun, üks minut. ma teen seda. nime küsimus peab äh, olema aktsepteeritav kõigi jaoks. nime küsimust äh, üritatakse lahendada survestamisega, see ei ole aktsepteeritav. on vaja, et kasutataks demokraatlikke äh, protseduure ja seda ka Makedoonias. arvan aga, et Makedoonia nime küsimus tuleb äh, lahendada ÜRO-s, suur tänu. suur tänu, härra Tamlovski. Благодаря ви, уважаеми господин председател. Вземам думата и като заместник председател на смесни. Austatud э, esimees, э, ma olen э, parlamendi Euroopa Liidu Makedoonia delegatsiooni aseesimees äh, ja seetõttu tahaksin siin sõna võtta. ma olen nõus äh, härra Tannokiga ja ECR fraktsiooniga selles osas, et Makedoonia tee Euroopa Liitu, sellel ei ole alternatiive. Äh, samas aga äh, nad peaksid lähtuma põhimõttelistest Euroopa Liidu väärtustest. Äh, enesemääratlusõigus on on Makedoonia ühiskonnas olemas äh, ja õigus äh, poliitilisi parteisid luua näiteks on üks osa sellest õigusest. Ähm, sellele õigusele ei ole alternatiive ja selle rakendamine on hädavajalik. ma ei ole nõus härra Vaigli positsiooniga, mis puudutab äh, heanaaberlikke suhteid. sellepärast teen ma ka selles vaimus muudatusettepanekuid ja kuna aega rohkem ei ole, siis äh, minu poolt kõik. realmente es patético. on tõesti halu, haletsusväärne, et midagi mitte hullemat öelda, et Euroopa kaaskodanike saatus sõltuks nime peale pandud vetust just eh, koht, mis ajalooliselt on alati kandnud Makedoonia nime, eh, sellele me, eh, me riputame külge naeruväärse nime endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia. ei ole aktsepteeritav, et me paneme veto ajalooliselt kasutusel olevale nimele, kuigi osa Makedooniast on osa Kreekast Hispaania ja Prantsusmaa vahel on piirkond nimega Rosojon üks pool on Prantsusmaa ja teine pool Hispaanias. keegi ei eh, pane küsimuse alla Rossignoni nime Prantsusmaal, mille peal, pealkiri on eh, Perpignan ja Hispaania oma, mille pealinn on Butšaga. Eh, täiesti uskumatu, et arutatakse küsimust, kas selle lipu peal on Burkina päike või midagi muud me ei saa lubada, et äh, sellised konfliktid, mis äh, on pigem psühholoogiliste kui majandus- või ajalooliste põhjustega, kui on olemas ajaloolised piirid kui ei ole mingisuguseid, mingisuguseid pretensioone teise riigi eh, territooriumile, siis ei saa üheksa korda blokeerida Makedooniat, nagu seda teinud oleme. me eh, tekitame praegu pretsedendi, kus eh, Makedoonia hakkab liikuma suunas, mis on Euroopale väga halb. selles mõttes kasutagem mõistust ja ärgem lobisegem. suur tänu teile, härra Nart ja härra Metsevitš, teil on sõna Uh, äh, Makedoonia raporti variraportorina ma tahaksin äh, siin äh, ühte hoida kõikide kolleegidega, kes <laughs> tahaksid tunnustada härra Vaiglit selle raporti eest. ja minu fraktsioon on ka arvamusel, et tegemist on ühe raportiga, millega peaks edasi tegelema Äh, loomulikult nime küsimus on äh, peamise, peamine küsimus siin, me oleme siin mitmeid erinevaid kordi seda siin arutanud, aga ma tahaksin öelda, et äh, üheksakümnendate keskel ja lõpupoole, kui meie riigid ootasid erinevate peatükkide avamist läbirääkimistest, siis tehnilistel põhjustel viivitused olid alati vastuproduktiivsed kohalikes kogukondades ja me peaksime olema sellest teadlikud mm, ning ühe liikmesriigi poolt on see täiesti mitte põhjendatud viivitus. ja me tahaksime, et rahvusvahelise kohtu otsusele viitaks viie, viiendast detsembrist kaks tuhat üksteist, samas eh, on sellel viide ka muidugi NATO eh, liikmelisuse taotlusele Makedoonia poolt, aga see on oluline siin. me arvame ka, et meie fraktsioon tahaks eh, toetada nime Eh, küsimusele lahendust, eh, nii nagu ta on formuleeritud, eh, vaatame, kaugele sellega jõuame. nüüd edasi, ma nimetasin juba Montenegrot raporti puhul, et meil on probleeme, nii nagu teiste Lääne-Balkani riikide puhul, keskkonnaküsimuste osas ja ma ei taha siin mingisugusele detailide küsimustele siin viidata, aga energia eesmärgid kaks tuhat kolmteist ei saanud täidetud Makedoonia poolt ja ma arvan, et tekst peaks seda ka arvesse võtma ja nii kajastama. ja me peame omalt poolt äh, lisama ka, et erilist tähelepanu tuleb pöörata energiatõhususele ja taastuvatele energiaallikatele. ning mis puudutab äh, keskkonnakaitset, siis avalikud konsultatsioonid ja haldussuutlikud see parandamine Makedoonia poolt on äärmiselt vajalik selleks, et viia kliimapoliitika Euroopa Liidu poliitikaga vastavusse. suur aitäh, kõigepealt äh, härra Kuukan veel kahena viimastest. suur tänu, härra esimees, mina olen väga pettunud, et aasta-aastalt juba pikka aega arutame me sedasama olukorda Makedoonias, teades samas, et selle patiseisu järelmid on olulised ja kõigile teada. enamik komisjonist, nõukogust äh, ja parlamendist on nõus, et läbirääkimised peaksid äh, algama, aga na-, nime küsimusele viidates lükatakse seda alati edasi. ma olen nõus Ivo Vaigliga, et nime küsimus ei peaks olema läbirääkimiste algamisel mitte takistuseks. ma olen nõus ka äh, et kõrge esindaja Euroopa Liit peab äh, koostööd tegema, et äh, vastastikku äh, jõutakse õigele lahendusele. poliitiline kultuur ja poliitiline pat-, patiseis. Igasugused poliitilised kähmlused tuleks ära pidada parlamendis. lepitustegevus vabakonnaga on väga oluline selleks, et äh, riik saaks täita oma ambitsiooni liituda Euroopa Liiduga. Äh, tegeleda tuleb korruptsiooniga. Äh, meediavabadus on üks väga oluline prioriteet ning põhiseaduslikud muudatused ei tohiks ellu viida olukorras, kus opositsioon boikotib parlamendi tegevust ja ei võta üldse tööst osa. Veneetsia komi-, komisjoni soovitusi tuleks samuti arvesse võtta. suur tänu, Eduard! ja proua Teakaaro, lõpetuseks palun. Äh, suur tänu, härra esimees. Äh, minul on alati see jama, et ma saan sõna äh, kõige viimasena ja ma tahaksin tuletada meelde, et küsimus ei ole mitte ainult nime probleemis, vaid ka teised probleemid, millele eelnevad kõnelejad viitasid, on olulised demokraatia puudus Äh, vähemuste õigused, äh, kohtusüsteemi probleemid, kohtusüsteem on nõrk üldiselt ning hoolimata nime küsimusest äh, ei saa Skopjaga läbirääkimised ala, alustada homme. me peaksime ehk lugema siin äh, vanu filosoofe, siin tundub, et vana režiimiga on endiselt probleem. ajalooline taht, ajalooline taust on ähm, tihti meelevaldseid muudatusi ette toonud Skopje välisminister äh, reisis äh, Kreekasse, seal lehvis äh, Makedoonia lipp ja suhted Venemaaga on ka osutunud problemaatiliseks. Eh, ka Türgil on suhted Venemaaga, aga see ei võima-, ei takista ometi neil läbirääkimisi jätkamast. Thank you very much. Now I give the floor quickly to the representative of the Commission, Head of Unit, David Cullen, please. Uh, thank you very much uh,. nüüd saab sõna komisjoni esindaja, härra Tükel. olukord Makedoonias ja väljakutsed, mis meie ees seisavad. komisjon on seisukohal, et läbirääkimiste alustamine aitaks kaasa reformidele, reformide jätkusuutlikkusele ning äh, kahepoolsetele suhetele. Äh, riik jälgib Euroopa õigustikku äh, ning arvestab loomulikult seda, kus ta praegu ühinemisprotsessis on. institutsioonid on kahjuks üsna politiseeritud, kohtuhoidm ei ole päris sõltumatu ning meediavabadus piiratud. Neid, nende probleemidega tuleb tegeleda ja kiiresti. endiselt ei ole opositsiooni esindatud parlamendis ja see teeb muret. Äh, nii on nii valitsuse kui opositsiooni ülesanne tagada, et toimub valitsusorganites poliitiline debatt. komisjon on juhtinud tähelepanu ka kaasamisvajadusele reformidega seoses. see peab paika nii hiljutise kõrghariduse reformiga seoses kui ka iseäranis veel põhiseaduse muudatustega seoses, mis äh, vajaksid suure osa ühiskonna heakskiitu ning seega põhjalikku arutelu eri poliitiliste rühmade seas. tagada tuleb äh, rahvusvaheliste normide äh, järgimine võitluses rahapesuga muuhulgas ning inimõiguste alastel normid. komisjon üritab järgnevatel kuudel läbi oma poliitika ja dialoogi ning abiprogrammide tagada protsesside jätkumine. üritame jätkata kõrgetasemelist ühinemisdialoogi, kui eeltingimused on täidetud. see protsess on toiminud varasemalt ning äh, on, on sobiv sellel, selleks, et juhtida tähelepanu reformidega jätkamise vajadusele. suur tänu, nüüd saab sõna härra Vaigel, aitäh! tahaksin tänada kõiki, kes selles väga konstruktiivses ja loomingulises äh, arutelus osalesid ning äh, mul on väga hea meel, et suutsime vältida poleemikat ning ka äh, minu tänusõna ja ma, ma austan loomulikult kõiki, kõiki arvamusi, ka siis, kui need on eriarvamused, ent mul on hea meel näha, et meil on konsensus selles küsimuses, et et Euroopa perspektiiv Makedooniale toob endaga suurema ühtsuse ning rohkem stabiilsust Euroopale. suur tänu oma eelkäija raportöörile, õppisin temalt üsna palju ning äh, samuti ka inimestelt, kellega ma Skopjas kohtusin. mul on väga hea meel, et äh, mul olid niisugused konstruktiivsed ja sõbralikud partnerid ja raportöör eelnevatel aastatel ning ootan huviga kõigilt äh, muudatusettepanekuid, millele viidati ning äh, enamus neist, millele viidati, tunduvad olevat minu jaoks äh, aktsepteeritavad, tõenäoliselt siin probleeme palju ei teki raporti viimistlemisel konstruktiivses vaimus. tänan ka komisjoni esindajat tema kinnituse eest selle kohta, et komisjon äh, intensiivistab dialoogi Makedoonia võimudega ning asun jälgima ja ootan huviga kõrgetasemelist poliitilist dialoogi, mis võiks siis anda positiivseid tulemusi. muuhulgas seoses selle palju mainitud nime küsimusega, aitäh! Nagu- tänan, kolleeg Vaigel! ning äh, arutelu lõpetuseks tahaksin öelda midagi inimesena, kes on juba üle kahekümne aasta tegelenud Euroopa Liidu laienemispoliitikaga. sest paljud inimesed ei, ei oma siin nii pikka tausta. tahaksin meenutada, et kahekümne neljandal detsembri tippkohtumisel kaks tuhat Zagrebis allkirjastas Makedoonia stabiliseerimise assotsieerimislepingu see oli viisteist aastat tagasi. ja see on väga pikk aeg. ma usun, et volinik Haan, kes on uus laienemisvolinik ja naabruspoliitika volinik, kui tema viieaastane mandaat lõpeb ja ma suunan need sõnad komisjoni esindajale siin, peab hakkama tegelema ta, ta peaks hakkama tegelema oma viieaastasel ametiajal Makedoonia probleemiga erinevalt sellest, mida varem on tehtud, sest tegemist on küsimusega, mis puudutab Euroopa Liidu ja laienemisprotsessi usutavust. toetan raportööri ja terve rea kolleegide selget seisukohta, et meil tuleb teha jõupingutusi selleks, et ületada need läbirääkimiste avamiseks jäänud takistused, sest see frustratsioon, mis võib tekkida riigi sees, on tohutu ning inimesed, kes ei ole seda kogenud laienemisläbirääkimiste kontekstis, seda lihtsalt ei mõista. meie välisasjade koos komisjonis peaksime tegema ära kõik selleks, et Makedoonia saaks edasi minna ühinemise teel Euroopa Liiduga ning tahaksin lõpetada soovitusega, et eh, igale ühi-, ühinemist taotlevale riigile peaksime oma komisjonis pühendama vähemalt tunni ning mul on hea meel, et me katkestasime enne selle arutelu, sellepärast et huvi kolleegide seas on väga suur ja kui meil on niisugune huvi, siis eh, juhatuse seisukoht on, et me peame andma kõikidele sõna. paraku ei saa me teinekord teha seda rohkem kui üheks minutiks, aga, aga kuidagi igal juhul meil seda tagada tuleb. härra Legutko võtab nüüd eh, juhatamise, koosoleku juhatamise üle järgmise päevakorrapunkti ajaks, palun Ladies and we move on to the next. daamid ja härrad, jätkame. järgmine päevakorrapunkt, arvamuste vahetus delegatsioonide juhtidega. ka Euroopa Liidu välispoliitiliste ülesannete ja delegatsioonide ning komisjonide koostöö üle Panseri on selle kogu, poliitilise kogu juht, äh, mis tegeleb siis parlamentidevaheliste delegatsioonide tööga. lisa kuus kodukorras, selle kohaselt äh, on välisasjade komisjoni ülesanne taga, teha poliitilist järelevalvet ühisparlamendi komisjonide ning äh, koostöökomisjonide töö üle ning teha, korraldada nende koostööd ning parlamentide vahelisi delegatsioone ja ad hoc delegatsioone puudutab see ka. meenutan kõigile, et delegatsioonide juhid on ametikoha poolest juba terve rea ahveti tööorganite liikmed, lõuna, naabrus ja idapartnerlus selleks, et meie töö oleks sidus, on, on see niimoodi korraldatud ning äh, see annab võimaluse, see arutelu annab meile võimaluse hinnata Euroopa Liidu välisrahastamisvahendite mõjukust. eelmisel koosolekul paluti delegatsioonide juhtide konverentsil kuueteistkümnendal detsembril kaks tuhat neliteist väliskomisjoni, välisasjade komisjoni juhti, siis kui toimus esialgne arutelu seoses sellega, kuidas tõhustada ahveti ja võib-olla teiste liibe, IGN-i eh, e-, komisjonide ja, ja delegatsioonide koostöö küsimust sellega seoses on mul ettepanek, et jaotada oma arutelu kahte ossa, kõigepealt, kuidas paremini teha koostööd selleks, et parlamendi seisukohti esindada suhetes kolmandate riikidega, suurendada oma seisukohtade kaalutlust ning esindada paremini Euroopa Liidu väärtusi ja huve. E, ning teine osa, kuidas toetada parlamentidevahelisi delegatsioone nende töö tegemisel võimalikult sobivates tingimustes. enne kui annan sõna teile, härra Panseri, märgin, et meil on mõned esialgsed seisukohad delegatsioonide juhtide eelmiselt koosolekult, kuueteistkümnendast detsembrist. kõigepealt peaks delegatsioonide juhid kutsutama variraportööride koosolekutele, kui arutatakse raporteid, mis puudutab riiki, millega nad tegelevad vastastikuse põhimõttest lähtuvalt peaks Aafeti raportöörid kutsutama ka asjaomastele delegatsioonide koosolekutele, kui raport puudutab delegatsiooni käsitletavat riiki. ning kolmandaks, delegatsioonide kohtumised ei tohiks sattuda samale ajale ahveti koosolekutega. ning nüüd annan sõna härra Pantseerile, kes on delegatsioonide juhtide konverentsi esimees. aitäh, kahjuks meil palju aega ei ole, aga tänan selle arvamuste vahetuse korraldamise eest igal juhul. sest esimest korda on delegatsioonide juhtide konverents kohtunud Ahvetiga ja see on oluline teetäis. usun, et peame tegema tihedat koostööd selleks, et suurendada parlamendi nähtavust ning tagada, et me, meil on hea ülevaade Euroopa Liidu tegevusest kolmandate riikide suunal. meil peavad olema tihedad kontaktid nende eri asutuste vahel, kes siia on kaasatud. välisasjade komisjon, no kuidas nüüd öelda, on, on juhtkomisjon, ütleme niimoodi selles valdkonnas. ning kõik meie seisukohad peavad käima läbi Välisasjade komisjoni ja kiidetakse hiljem heaks täiskogul. ent delegatsioonidel on oluline roll parlamendi prioriteetide määratlemisel välispoliitika valdkonnas. ja meil peab olema tihe koostöö delegatsioonide ja ahveti vahel võiks öelda, et delegatsioonid on välisasjade komisjoni kõrvad ja silmad. ent äh, koordineerimisvajadus on täiesti olemas. lähtudes meie institutsioonide üldistest huvidest, peame tagama, et delegatsioonide poliitiline, sisuline seiretöö on väga oluline ning et toimub koostöö komisjoni ja individuaalsete liikmete vahel. see koostöö ei ole eesmärk iseeneses, eesmärk on tagada meie institutsioonide tõhusam toimimine. iseäranis nende komisjonide tõhusam toimimine, kes parlamendis välissuhteid menetlevad. et mul oli väga hea meel, kui ma sain härra Brokilt ettepaneku eelmisel juhtide konverentsil mille kohaselt me peaksime rakendama rea meetmeid, mis aitavad tõhustada koostööd ahveti ja delegatsioonide vahel ning seega aitavad tõhustada parlamendi kui institutsiooni tööd. nagu ma detsembrikuisel koosolekul ütlesin, peaks meil olema automaatsed mehhanismid, mis toimiksid iseenesest suhetes ahveti ja teiste asjaomaste komisjonidega, kes siis saaksid äh, senisest enam infot delegatsioonidelt. delegatsioonide juhte tuleks kutsuda ahvetisse aru andma oma kontaktide kohta kolmandate riikide esindajatega. peame tagama ka, et Euroopa Parlament räägib nii-öelda ühel häälel meie välispartneritega. ja et meil oleks tagatud demokraatlik kontroll Euroopa Liidu välispoliitika üle ning et meie institutsioonide seisukohad oleks selgemini näha, samas et meie liikmete sõnavabadus oleks tagatud ja liikumisvabadus ning äh, vabadus külastada neid kolmandaid riike. sest äh, vastasel juhul tekib olukord, kus äh, välispoliitikat hakkavad juhtima teised formaadid või institutsioonid, kes võtavad nii-öelda sõna parlamendilt ära nii et äh, mul on väga hea meel, et härra Prokk niisuguse ettepaneku tegi. nagu olete kursis, on delegatsioonide regulatsioon natuke muutunud. nii et külaskäigud kolmandatesse riikidesse ja nende kestus on nüüd muutunud, president Martin Schulz teeb äh, ja presidentide konver-, esimeste konverents teeb praegu tööd selle nimel, et äh, meie töökorraldust tõhustada ja vältida dubleerimist. arvestades praegust olukorda, on koostöö eriti oluline. ahveti alalised liikmed tuleb kaasata meie delegatsioonide töösse ja välislähetustesse. selleks, et, et et info nende külaskäikude kohta jõuaks Ahvetisse. nii et seda ma tahtsingi teiega arutada. ma loodan, et meil õnnestub üheskoos leida parimat võimalikku, võimalikest lahendustest meie tulevase töö korraldamiseks. väga oluline on, et see kohtumine leiab aset parlamendi ametiaja alguses. aitäh! aitäh! sõna saavad delegatsioonide juhid, härra Kalm, kaks minutit. aitäh! härra juhataja. aitäh, härra Panseri. usun, et ei ole juhus, et enamus delegatsioonide juhte on ka välisasjade või arenguabi või väliskaubanduse komisjoni liikmed, sest mõistlik on niisugune võrgustunud töökorraldus selleks, et rääkida ühel häälel. mulle jäänud mulje on aga tõesti, et, et on teatud kartused selle kohta, et delegatsioonid hakkavad elama oma elu. elu, mis ei ole alati kooskõlas parlamendi seisukohtadega või välisasjade või arenguabikomisjoni seisukohtadega. selle vastu saame me omalt poolt meetmeid rakendada ja saame seda teha nii, et vaat-, tagame, et inimesed, kes käivad külaskäikudel kolmandates riikides äh, esinevad pärast aruandega Arengukomisjonis või Välisasjade komisjonis ning et äh, reisimisvõimalusi laiendatakse nii delegatsioonides, et näiteks delegatsiooni juht ei lähe arvesse kvoodi täitmisel ja et näiteks äh, raportöör ei lähe arvesse kvoodi täitmisel ning eh, et oleks võimalik kaasata arengukomisjonist või välisasjade komisjonist kolleege, kellel on erikogemused. ja et neid ka, et inimesed, kellel on erikogemused, need ei läheks selle kvoodi täitmisel arvesse. sest vastasel juhul on tegemist niisuguse frustreeriva olukorraga, kus eh, mingit piirkonda või riiki tuntakse ainult dokumentidest, mis ei ole kindlasti piisav seda tahtsingi praegu öelda, aitäh uh,. Thank you, Jeffrey Van Orden. aitäh, Jeffrey Van Orden, kaks minutit uh,. Thank you very much. aitäh, juhataja. mina olen India delegatsiooni juht ning uh, asi, millest ma tahan rääkida, puudutab uh, seda paindlikkuse puudu, mis meie külaskäikude ajastuse osa ning mõttetuid bürokraatlikke takistusi, mis tuleb ületada selleks, et need külaskäigud heaks kiidetaks. meil on tekkinud täiesti bürokraatlik õudusunenägu, see delegatsioonide tegevuse esialgne ajakava ei saanud heakskiitu esimeste konverentsilt enne viieteistkümnendat jaanuari, sest see otsus lükati edasi veel eelnevast nädalast. ja seegi on juba liiga hilja arvestades rohelist nädalat veebruaris. nii et paindlikkuse puudus on selgelt näha. mõnikord on äh, väga selged põhjused, miks näiteks ei saa mingit külaskäiku korraldada rohelisel nädalal või miks pole mõtet seda korraldada rohelisel nädalal, näiteks võtame veebruari roheline nädal, see ei langenud kokku liidu parlamendi istungiga ja palusime erandit selles osas et tundub, et see korraldus on meie süsteemile liiga keeruline ja mul on niisugune tunne, et meil oleks vaja niisugust kiireid lahendusi võimaldavat süsteemi, milles ei ole niisuguseid bürokraatlikke takistusi. mina näiteks ei saa aru, miks esimeste konverents peab üldse heaks kiitma neid külaskäike. loomulikult see põhimõte peab paigas olema, aga see on paigas ning eh, edasi saaks vajalikke otsuseid teha juhtumipõhiselt ja kiiresti, ilma et, et me, otsused peaksid käima läbi parlamendi kogu bürokraatliku hierarhia uh,. Thank you uh,. Uh, aitäh, Hanson Valen. aitäh, juhataja. olin Jaapani delegatsiooni juht, nüüd olen Lõuna-Aafrika delegatsiooni juht, olen päri härra Van Oderni ja ja härra Gaaleriga, et me ei peaks üle korraldama oma tööd. kui me räägime sellest, et meie töö peab olema kooskõlas parlamendi seisukohaga, parlamendis on enamus ja vähemus ning äh, mina näen siin vajadust lisaväärtuse järele delegatsioonidelt ja lisaväärtus tuleb sellest, et me kohtume teiste parlamentide äh, või partnerriikide parlamentide esindajatega, kas me sõidame neile külla või nemad tulevad meie külla. kui näiteks me oleme üle korraldatud, näiteks et meil peab olema ainult üks arvamus, äh, siis mina sellega ei nõustu, et meil peab olema ikkagi arvamuste paljusus. kui meil on delegatsioonid, siis peavad need olema paindlikud. meil on seitsesada viiskümmend üks parlamendiliiget, mis tähendab seda, et väljaspool rohelisi nädalaid on ka piisavalt inimesi selleks, et äh, meil oleksid juhatajad ja liikmed kohal ja parlamendis otsustamine toimuks. nii et paindlikkus on, on kindlasti üks oluline asi. jah, see on väga tore, et raportöör või variraportöör tuleb meiega kaasa, kui me sõidame partnerriiki külla. ja see ei peaks minema kvoodi arvestusse äh, ning esimees peaks olema esimees või juht, ta ei peaks olema fraktsiooni esindaja. ning äh, uute normide alusel, uue regulatsiooni alusel me tõenäoliselt seda teha saame, aga rõhutan paindlikkust. aitäh, härra Haavits! aitäh, ma ei ole ise delegatsiooni juht. ning ootan tasakaalukat arutelu. olen ise küll delegatsiooni liige ja aga olen kindlasti päri sellega, mida Van Oden, härra Van Oden rääkis, sest osadest nendest bürokraatlikest takistustest lihtsalt aru ei saa. loomulikult raha kasutamine peab olema kontrolli all, kindlasti olete sellega päri. ent külaskäigud kolmandatesse riikidesse on asjad, mis muudavad Euroopa Parlamendi nähtavaks. ja kui me neid hakkame takistama, siis me lõikame endal jalad alt ära see, mida rääkis härra Kaaler, et äh, komisjoni liikmete lisamine vastavalt nende eripädevusele delegatsioonide nimekirjadesse on asi, mida kindlasti tasuks kaaluda, rääkisin sellest härra Panseeriga eelmisel nädalal Strasbourgis. kui ma olin äh, Füüromi raportöör, siis äh, tegin parlamentidevahelise komisjoniga tihedat koostööd. raportööride töö on selles mõttes väga oluline, kui ma olin inimõiguste allkomisjonis, siis üritasime korraldada enne külaskäike koosolekuid ja see toimus hästi. ning usun, et me peaksime praegu ka seda, seda teed minema. ning delegatsioonide roll parlamentaarses demokraatias minu, minu hinnangul on väga oluline parlamentaarses demokraatias, mida proua Mogherini ise on ka maininud, rõhutaksin seda, kui on mingeid probleeme või nõrkusi, siis äh, on need, äh, seisnevad nad selles, et delegatsioonid on lõhestatud näiteks või, või et nad äh, on regionaalsed liigselt, näiteks Makedoonia delegatsioonis on kreeklased, bulgaarlased ja Türgi delegatsioonis näiteks kreeklased, küproslased ja ja minu hinnangul me peaks olema mm, paneurooplased, peaksime laiemalt lähenema selles, sellele, nendele küsimustele. ja juhatamisel või koordineerimisel on siin väga oluline osa. eelteadmised on väga tähtis asi. kui meil toimuvad mingid äh, süvendatud arutelud, siis, äh, siis on väga häbi, kui Euroopa Parlamendi esindajatel ei ole korralikku ettekujutust piirkonnast ning äh, kui me mingil külaskäigul käime, siis me peaksime mitte ainult aruande esitama, vaid äh, esitama mingid soovitused ka või natuke kaugemale minema, härra Panseri kindlasti seda seisukohta toetab. aga olles seda öelnud, toetan kindlasti delegatsioonide töö tõhustamist ning meetmete rakendamist, et seda delegatsioonidel võimaldada, aitäh! Thank you, Mrs Lambert! aitäh, proua Lambert! Uh, thank you, president and thank you aitäh, härra juhataja, ning aitäh võimaluse eest siin komisjonis olla. juhatan delegatsiooni kuue Aasia riigi osas ning küsimus delegatsioonide töö lõimimisest parlamendi töösse on väga oluline. seoses bürokraatiaga esimeste konverentsilt fraktsioonide esimeeste konverentsilt, võime seda küsimust nendega arutada. arvestades seda pildi kirevust, kui, kus delegatsioonid kõik käivad, Ameerika Ühendriigid on hiljutisest ajast silma jäänud, nii ametlikud delegatsioonid ja käivad ka ametlikud delegatsioonid ja muud Eh, delegatsioonid, siis tekib olukord, kus Euroopa Liidu nimel rääkijaid on nii palju, et see jääb pildi segaseks, tekib kakofoonia. meie üritaksime rõhuda pigem sõnumi selgusele kolmandate riikide suhtes Euroopa Liidu poolt. ning eh, siis eh, sõnumi tagasitoomisele ka kolmandatest riikidest. tervitan seega ettepanekuid, mis on kõlanud hommikul tõstataksin küsimuse konsultatsioonide osas Ahveti poolt delegatsioonidega, kui Ahvet korraldab oma reisikava. nüüd olles selles uues koordineerivas kogus, pakub mulle huvi just see aspekt. ning ähm, delegatsioonide aruanded läbi viidud külaskäikudest on väga oluline seda on viimastel aastatel puudu jäänud. paindlikkus meie töö korraldamisel, näiteks ütleme, kui meile öeldi eelmises parlamendis, et et meie delegatsiooni ei saa ettekannet valimiste jälgimise missioonil ühest riigist, sest see läheb ahvetisse, mis tekitas olukorra, kus me pidime ootama nädalaid, enne kui me oma tööd saime jätkata. niisugune koordineerimine sellega seotud küsimused tuleb lahendada. mis puudutab äh, reisiaega, mis meie käsutuses on, nagu inimesed juba ütlesid, on seda piiratud, mingit head põhjendust sellele ei ole, kui me vaatame poliitilisi kaalutlusi, siis hakatakse, siis hakatakse piirama, sisuliselt hakatakse piirama meie võimalust reisida, me saame minna ainult pealinna, mitte enam mujale. aitäh, härra Kukan! tänan, härra juhataja, teen lühidalt tegelen raportiga naabruspoliitika kohta ning kujutate kõik ette, et raport on ulatuslik ja selle ettevalmistamisel tahaksin ma kasutada kõigi teie, head kolleegid, kogemusi ning märgin, et kavatsen võtta ühendust nende delegatsioonide juhtidega, kelle äh, riigid jäävad äh, siis sellesse geograafilisse piirkonda, mis määratletakse praegu Euroopa Liidu naabrusena. ning äh, ootan teilt tihedat koostööd, sest tahaksin väga, tahaksin siis objektiivselt tõesti oma raporti ette valmistada ning äh, mainin, märgin veel, et konverentsid nagu Jerevan ja tu-, Tuneesia niisugused konverentsid on väga asjalikud infoallikad ning teadmiste allikad. nii et äh, kuulutan selle juba praegu välja ja ootan teilt koostööd, aitäh. aitäh, härra Assis. <clears throat> <clears throat> Eh, suur tänu. ei ole parlamendi pädevuses äh, tegeleda välis öö, äh, poliitika, aga mida me, millega me saame tegeleda, saame tegeleda vabaomalt eh, sellega, millega tegelevad erinevad parlamendiliikmed, kes on mm, eh, pärit erinevatest liikmesriikidest. meie jaoks on väga hea, kui saame tuttavaks olukorraga erinevates riikides ja sellega seoses on ka huvitav, et nemad saaks teada, milline on meie seisukoht sellega seoses äh, ei ole äh, äh, küsimuse all mitte ainult Euroopa Liidu seisukohtade esitamine, sest Euroopa Liit on äärmiselt kompleksne nähtus, nagu me kõik teame, väga harva suudame me kokkulepetele jõudma, jõuda, kuid samas äh, on oluline ka tutvustada just sedasama pluralismi. mina olen väga mures piirangute pärast, mis kavatsetakse sisse viia ja sellega seoses ähm, veel praktiline küsimus. mina olen Mercosuri delegatsiooni liige, kuhu kuulub viis liiget Venezuela, Argentiina ja nii edasi. ning eh, piirangud, mis praegu visiitidele seatakse, tähendab seda, et meie jaoks on see konkreetsetel juhtumitel väga keeruline, kavatsesime näiteks eh, külastada Paraguaid ja Uruguaid, kuid seoses nende piirangutega mm, Eh, kõigepealt üks eh, päev läheb puhtalt sõidule, kaksteist tundi parimal juhul. ja pärast seda on meil kolm päeva nii-öelda kasulikku päeva, et koha peal olla. ja siis veel üks päev kohale tagasitulekuks, ei ole võimalik kolme päevaga kahte suurt riiki külastada nagu Paraguay ja Uruguay nii et äh, ilmselt äh, me külastame ainult Paraguayd ja see on äärmiselt kahjulik äh, meie missioonile ning see ei aita meid äh, äh majanduslikult kuhugi, sest äh, kokkuvõttes see raha äh, tuleb ikkagi piletite eest ära maksta. nii et peaks mõtlema praktilisi, millised praktilised lahendused võiks olla äh,, kuidas äh, tegeleda riikidega, mis on Euroopast kõige kaugemal. järgmisena proua Lu. Gill, vabandust. Um, I'd like to echo. suur tänu, ma tahaksin rääkida sellest, mida on siin paindlikkuse puuduse kohta öeldud ja kuidas ja selle kohta, kuidas uh, uued reeglid on äärmiselt uh, jäigad, ärgem uh, unustagem, et mõningad riigid, mida külastame, ei ole mitte riigid lihtsalt, vaid mandrid Äh, nii et kui me ei saa äh, riigi teist osa külastada, kohtuda regioonide esindajatega, siis on see problemaatiline. ma arvan, et äh, reeglid, mis on sisse viidud, vajavad korralikku ülekontrolli. mis mõttel üldse, ka üldse delegatsioon sinna sõidab, kui on võimalik kohtuda ainult väga väheste oluliste isikutega selle riigi jaoks. nii et ma olin nõus sellega, mida ütles Jean Lambert ning teine küsimus äh, puudutab seda, äh, kui meil toimuvad parlamendis äh, arutelud, ma tean, et kui on raport koostamisel, siis raportöör peab delegatsiooniga konsulteerima, kuid see ei ole nii, kui on teised küsimused, mis esile kerkivad. sellega seoses on oluline, et toimuks arutelu äh, iga kord, kui küsimus tõstatakse täiskogul, me peaks seda delegatsiooniga arutama, eh, sest see peaks, võiks mõjutada, võib mõjutada delegatsiooni tööd ning eh, kui me, eriti kui toimuvad visiidid eh, vastavasse riiki, millest juttu on, nii et peaks mõtlema, peaks mõtlema selle peale, enne kui selliseid asju täiskogul tõstatame. suur tänu, proua Kill ja tähendab seda, et, et sõnasoovijaid rohkem ei ole ja võib-olla oleks nüüd õige anda sõna härra Panderile, et teeks äh, kokkuvõtted. suur tänu tänan kõiki neid, kes kõneluses, arutelus osalesid, üritagem nüüd äh, asjad lõplikult selgeks teha. selle äh, määrusega olen ennegi kokku puutunud, mina seda koostanud ei ole. ning äh, tegelikult juba eelmise parlamendi koosseisu ajal pandi need reeglid paika. ning seda tehti juba vist eelmise parlamendi presidendiga. ning anti ka selgitused, miks need piiravama iseloomuga reeglid vastu võeti, nii et ühesõnaga on need reeglid kohustuslikud kõigile. mis puudutavad logistilisi küsimusi, siis eh, need tuleks üle vaadata kõikides poliitilistes fraktsioonides ja eelneval korral samuti osalesid fraktsioonid arutelus. nüüd peame arvesse võtma veel ühte uut aspekti me eh, saame esimest korda kokku eh, komisjonis eh, ehk siis ahvetis. peame me selleks, et delegatsioonides õigusi kaitsta, peame tegema koostööd komisjoniga, mille eest nad sõltuvad, ehk siis ahvetis, ahvet on põhiline komisjon, siis veel INTA ja TV komisjonid ning siin on kolm põhilist küsimust. kui nüüd eh, konver-, esimeste konverentsil see eh, küsimus ära kinnitatakse, siis eh, peaks vaatama äh, kuidas delegatsioonidega üldse asi jääb, näiteks on siin juttu olnud kvootidest, samuti kui päevi, palju päevi on välisriigis, äh, kolmandas riigis õigus viibida. Magrebi visiit näiteks, mis algab äh, neljapäeva õhtul, kujutage ise ette, kui palju sinna äh, saadikuid jääb. peab leidma ratsionaalseid lahendusi et erinevate komisjonide esimeeste ootustele vastu tulla. see on äh, põhimõtteliselt logistilise koordineerimise küsimus ja seda me arutasime juba ka Strasbourgis. vaatasime ajakava üle ning nägime, et väga lühikese aja jooksul äh, oli äkki kuus delegatsiooni korraga Washingtonis, see juba paneb kahtluse alla parlamendi usaldusväärsuse me peame üritama kuidagigi oma tegevust äh, koordineerida. on äh, selliseid nähtusi, mis on absurdsed, kuus delegatsiooni, mis esindavad äh, erinevaid komisjoni ja ja kui kuu aja jooksul delegatsioonid, erinevad delegatsioonid ühte kohta külastavad, siis see on naeruväärne, peame pisutki koordineerima. meil on vaja poliitilist koordineerimistööd ma olen nõus sellega, mida ütles härra Howitt. Äh, välispoliitikat ei ole võimalik improviseerida. peame suutma äh, piisavalt tundma õppida äh, olemasolevat konteksti ja peame teadma seda, mida arutatakse ahvetis, mida arutatakse parlamendis me ei tea, saa delegatsiooni tegevust, me ei taha delegatsiooni tegevust sellega piirata, vaid soovime selle muuta lihtsalt läbipaistvamaks ja eh, paremini tegutse, tegevust koordineerida. ning veel nüüd lõpetuseks. mis puutub eh, ahvetit eh, ja koostööinstrumente, siis peame ära õppima teatud teatud äh, küsimused, mis on eriti olulised. peame tundma delegatsioonide esimehi, äh, samas ei saa me muuta oma, oma tegevuses ka liialt bürokraatlikuks. peame lihtsalt tegema võimalikult hästi oma tööd. me teame, et äh, me peame laiapõhjalisemas tegutsemises uusi elemente sisse viia. on üks mõte, kelles, millest siin sooviks näiteks tuua, näiteks muuta ka äh, arutelude, äh, äh, arutelude mudeleid delegatsioonides, näiteks arutelud, mis toimuvad Aafrika teemal. alati räägitakse Hiina olulisest kohalolekut Aafrikas. kui me räägime korraga Hiinast ja Aafrikast, räägime samal ajal ka äh, Äh, inimõigustest, äh, majandusarengut, aga kuidas sinna alla käivad äh, Hiina ettevõtted, kes kanda kinnitavad Aafrikas? ma olen väga rahul, et me siin kohtume Aafeti giidi all kõiki delegatsiooni esimeestega. meie töö peab lihtsalt edasi arenema ja see on oluline mitte ainult bürokraatlike küsimuste lahendamiseks, vaid ka selleks, et poliitilist tööd parandada suur tänu, see on meie hommikuse koosoleku lõpp ning äh, tuleme taas kokku kell viisteist null null.